Okay. päevakorra järgmise punktina on meil kavas Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldusi kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal oktoobril. tervit-, tervitan Euroopa Ülemkogu eesistujat, härra Rõmpöid, tere tulemast, teil on sõna. härra president, kallid kolleegid. pärast äh, lühikest, äh, kuid äh, sooja tervitust tõsiasjale, et Euroopa Liit võitis Nobeli rahupreemia mis kõigi meelest oli suur auavaldus äh, meie seni tehtud tööle ja üleskutse äh, suurendada meie jõupingutusi sel äh, edaspidi, keskendus Euroopa Nõukogu kahele majandusküsimusele peaasjalikult ähm, majandu-, kasvu- ja töökohtade kompaktile, mis võeti vastu eelmise aasta juunil ja järgnes arutelu majandus- ja rahaliidu äh, Äh, vahearuande osas, me natukene veetsime aega ka välispoliitilistes küsimustes ja rääkisime teemast, mis parlamendis on palju kõne pakkunud, nimelt Euroopa Keskpanga nõukogu ametiliikme ametisse nimetamist, teema, mille tõstatasin nii mina kui ka teie enda president ähm, kohtumise alguses öeldud avasõnades. Euroopa Liidu pühendumine naiste ja meeste vahelise äh, Äh, õigluse saavutamiseks on äh, kirjas ka aluslepingutes, et äh, majanduskomisjoni eilne hääletus siin kojas selle liikme ametisse nimetamise osas on arusaadav, et väga palju on veel vaja ära teha, eriti mis puudutab Euroopa Keskpanka kuid ma tahaksin siiski ka tunnistada seda, et komisjon omalt poolt tunnustas seda, et selle kandidaadi professionaalsed pädevused ei ole seatud küsimärgi alla. mina omalt poolt eelmise nädala Euroopa Ülemkogul pöördusin jõuliselt kõikide liikmesriikide valitsus- ja riigipeade poole selleks, et nad identifitseeriksid ja esitaksid Äh, ka naissoost kandidaate Euroopa tasandil äh, täitmata kohtadele, eriti majandus- ja finantssektoris, kus naiste alaesindatus on ilmselge, ma rõhutasin, et me peame aktiivselt äh, soodustama seda protsessi. ma loodan, et läbi selle uue uuesti kantud pühendumuse soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks valib parlament nüüd oma lõppotsusel praeguse kandidaadi poolt äh, Euroopa Keskpanga nõukokku ainult selle kriteeriumi asulis, mis puudutavad tema professionaalset kvalifikatsiooni, on väga oluline see teadmete koht täita. aga tuleksin ma nüüd meie peamiste arutelupunktide juurde, kõigepealt majanduskasv ja töökohad. me kannatame jätkuvalt majanduskasvu äh, puuduse all, kakskümmend viis miljonit inimest on Euroopa Liidus tööta, äh, väga palju noorte inimeste seas üldised äh, kasvuprognoosid järgmiseks äh, aastaks on pehmelt öeldes äh, tagasihoidlikud. ma saan väga hästi aru, mida see läheb maksma meie ühiskondadele. väga paljudes riikides on uute oludega kohanemine olnud raskem ja võtnud kauem aega, kui paljud ootasid eelarve defitsiidi kontrolli alla saamine ja konkurentsivõime taastamine oleks olnud vajalikud, aga ka ilma euroala kriisita ja seega on veelgi olulisem jagada selle kohanemise protsessi koorem võrdselt ja võtta vastu poliitikaid, mis on konkreetselt suunatud tööhõive tõstmisele ja siin peaks Euroopa Liidu instrumendid kaasa aitama ja saavadki seda teha. töökohtade loomine ja sotsiaalselt kaasava majanduse toetamine on meie peamine prioriteet ja peamine eesmärk. Need ähm, kohustused, mis on võetud ähm, majanduskasvu ja töökohtade paktis, tuleb täita, need peavad, nendele kohustustele peavad järgnema konkreetsed sammud ja need tuleb konkreetsetesse tulemustesse tõlgendada. see on väga oluline selleks, et rakendada saja kahekümne miljardi suurune juunikuus vastu võetud pakett, ähm, et tagada ühtse turu eesmärgid ja et jõuda kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele, see on väga väga oluline ka sellepärast, et toetada sotsiaalset kaasatust, teadus- ja arengutegevust selleks, et meie tööstuse konkurentsivõimet suurendada ja rahvusvahelise kaubanduse areenil meie võimalusi parandada novembris tuleb vahepeal arutelule mitmeaastane finantsraamistik, seda järgmisel ülemkogul. meil on vaja kasvule suunatud Euroopa Liidu eelarvet. kuigi eelarve kujundab endast ainult üks, ühe protsendi Euroopa SKT-st võib see siiski investeeringute eelarvena äh, majanduskasvu väga oluliselt mõjutada. loomulikult euroalas äh, usaldusväärsuse taastamine on väga oluline selleks, et sisenõudlus taastada ja majanduskasv samuti selles osas näeme me juba meie äh, ühtsete äh, jõupingutuste tulemusi, toon mõned äh, näited. Need niinimetatud intresside määrade vahed vähenevad pea kõikides euroala riikides. eelarve defitsiit on nüüd peamiste, peaaegu kõikides riikides madalam. konkurentsivõime ja ekspordi näitajad on tugevamad kõikides riikides. uus pangandusjärelevalvesüsteem on suur läbimurre ja äh, kaks nädalat tagasi käivitas Euroopa stabiilsusmehhanismi, nii et praegu on meie nii-öelda tulemüür seitsmesaja miljardi euro kõrgune. mis puudutab konkreetselt Kreekat, siis siin on saavutatud ka äh, äh, suur edus, edu äh, euroala äh, valitsus ja riigijuhid avaldasid avalduse, kus nad tervitasid Kreeka valitsuse äh, veendumust äh, oma kohustusi täita ja äh, avaldasid tunnustust Kreeka rahvale tehtud jõupingutuste eest. euroala äh, kavatseb edasisi edusamme ka oma Troika raportis arvesse võtta ja langetab siis järgmised otsused nüüd ähm, järgmisena, austatud saadikud, rääkisime me väga olulistest äh, teemadest vahearuande kontekstis, mille mina koostasin koostöös komisjoni presidendi, euroala presidendi ja keskpanga presidendiga. kõik me kohtusime ka Martin Schulziga. ka minu äh, ametkond äh, pidas läbirääkimisi liikmesriikidega, samuti Euroopa Parlamendi delegatsiooniga, kelle osalus oli väga oluline, ma kohtusin mõnede teie komisjonide esimeeste ja koordinaatoritega, tegemist oli vahearuandega, mille eesmärgiks oli kontseptsioonide selgitamine äh, ja vaadata, kui palju leitakse toetust erinevatele mõtetele, mis on äh, praegu esile kerkinud äh, ja eesmärgiks on jõuda kokkuleppele detsembris. toodi välja ühised seisukohad ja need, ja määratleti need piirkonnad, kus tuleb veel ühtse eesmärgi nimel koostööd teha. Euroopa Ülemkogu jätkab oma mandaadi raames tegutsemist ja tahab esitada konkreetse kalendri äh, ja teekava detsembrikuus selleks, et me suudaksime edasi liikuda kõikides olulistes küsimustes, mille, mis on aluseks tõelisele Euro Euroopa rahaliidule meie peamiseks prioriteediks praegu on finantsintegratsioon. juunis me leppisime kokku, et tuleb see nõiaring pankade ja riigivõla vahel murda praegu äh, võetakse siis äh, vastu ühtne järelevalvemehhanism selleks, et ähm, leevendada pankade ees seisnevaid riske ja, ja piiriüles ja panna piir piiriülesele äh, nakkusele, see on Euroopa Ülemkogu nõudis kiiret edasiminekut ja soovivad kokkuleppele jõuda esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist, kui see nii läheb, siis ühtne järelevalvemehhanism käivitub kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, see annab, paneb meile väga olulise kohustuse eh, sellest ajakavast kinni pidada. meil ei ole eh, praegu vara eh, lasta võimalust käest. kui me räägime järelevalvest, siis tuleb üsna mitme asjaga arvestada kõigepealt tuleb selgelt eraldada omavahel Euroopa Keskpanga rahapoliitilised vastutused ja tema järelevalve ülesanne. Euroopa Keskpank peaks äh, järelevalve suutma läbi viia konkreetselt läbi diferentseeritud viisi, ehk teisisõnu, kasutama siseriiklikke ameteid Järelevalveameti täitmiseks äh, nii palju kui võimalik. ühtne järelevalvesüsteem kuju-, koostatakse ja rakendatakse vastavalt äh, ühtse turu Äh, finantsteenuste ühtse turu äh, ühtsusele ja lõpetuseks see mehhanism peab olema kaasav ja läbipaistev. kõikidel liikmesriikidel on vabadus äh, liituda ja neid kutsutakse liituma. see avatus peaks olema, peaks peegelduma ka haldusstruktuurist, kus kõikidel on kohased õigused ja kohustused. see ühtne järelevalvemehhanism on esimene, aga väga oluline samm ühtse integreeritud äh, Äh, finantssektori suunas. tuleb astuda kiirelt ka teisi samme, kõigepealt ähm, harmoniseerida riiklikud äh, pankade tegevuse lõpetamise ja hoiuste tagamise skeemid, äh, millele peaks järgima siis komisjoni ühtne otsus ühtse pankade tegevuse lõpetamise mehhanismi osas, nii nagu juunikuus kokku lepiti Äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi saab nüüd otse rekapitaliseerida siis, kui on paigas tõhus äh, ühtne järelevalvesüsteem ja me palusime euroala riikidel siis ähm, koostada konkreetsed äh, operatiivkriteeriumid. stabiilse majandus- ja rahaliidu jaoks on meil vaja ka integreeritud raamistikku eelarve küsimustes ja majanduspoliitika osas. mõlemal rindel oleme me juba palju ära saavutanud. lubage see kokku võtta nii kui me kasutame kõiki neid vahendeid, mis on siis majandusjuhtimise kuuikpakett, peame ka, peatne kaheosane pakett, Euroopa poolaasta ja riigipõhised suunised, uus makromajandusliku ebatasakaalu menetlus ja stabiilsuse koordineerimise ja haldamise kokkulepe, siis äh, oleme me juba astunud väga pika sammu äh, eelarve- ja majandusliidu suunas. selleks aga, et äh, tagada stabiilsus pikaajaliselt euroalas, peame me paremini vastu äh, pidama ka majandusšokkidele ja öö, äh, oma majandused öö, äh, paremini siduma siin leidis tähelepanu üsna palju minu uutest mõtetest, ma sain mandaadi ko koos oma kolleegidega kuni dets-, praeguse ja detsembri vahel neid mõtteid kaaluda. üks nendest mõtetest oli see, et liikmesriigid võiksid astuda Euroopa Liidu institutsioonidega lepinguliste suhete laadsetesse kokkulepetesse selles osas, et milliseid äh, reforme nad lubavad läbi viia vastavalt äh, Euroopa poolaasta alusel antud äh, riigipõhistele suunistele. teine mõte on olnud euroalas tagada sobiv eelarvesuutlikkus, see mõte nõuab edasisi arutelusid ning lepiti kokku, et see ei ole seotud, ma rõhutan, ei ole seotud äh, praegu järgmise aasta mitmeaastase finantsraamistiku, järgmise finantsraamistiku paikapanekuga. väga oluline on see, et uus äh, rahaliit oleks legitiimne ja vastutuskohustuslik, me oleme põhimõtteliselt kõik nõus selle printsiibiga, et demokraatlik kontroll peaks leidma aset nen-, sellel tasandil, kus langetatakse otsused ja on väga oluline mm, see uus sügavam Euroopa rahaliit mm, sisse ehitada Euroopa Liidu institutsionaalsesse ja õiguslikku raamistikku ja tagada, et see ta oleks avatud äh, ja läbipaistev kõikide liikmesriikide suhtes, kes, olgu nad siis äh, euroala sees või sellest väljas mis puudutab eh, siis nüüd välissuhteid, siis nagu ikka, keskendusime ka seekord ülemkogul eh, mõnedele välisasjade küsimustele. kaks peamist küsimust, kõigepealt Hiina. astusime sammu tagasi ja suunasime pilgu tulevikku. ma andsin Euroopa Ülemkogule ülevaate septembris toimunud tippkohtumisest Hiinaga ja see oli minu meelest äärmiselt positiivne tippkohtumine. nagu te teate, Hiinas meie võtmepartneris on praegu toimumas äh, Ehm, väga haruldane võimuvahetus. me asu-, vahetasime mõtteid selle kohta, kuidas uue ehm, poliitilise eliidiga ehm, oma mõtteid vahetada, me peame saatma Pekingisse kõik ühe sõnumi kõikides küsimustes, nii lihtsates kui ka keerulistes küsimustes ja pikemas perspektiivis on ju meie põhihuvides eh, see, et Hiina oleks edukas riik, me tuleme selle asja juurde tagasi, kui me hakkame ette valmistama järgmist tippkohtumist, mis peaks aset leidma järg-, seekord siis Hiinas ähm, sügisel kaks tuhat kolmteist. teisena keskendusime kriisikolletele äh, praegu maailmas Süüria, Iraan ja Mali tõesti, esimest korda ülemkogu arutas ähm, arenguid Malis sellel, seal valitseval olukorral on Saheli piirkonna jaoks nii turvalisuse, on see nii turvalisuse probleem, humanitaarprobleem kui sellel on ka regionaalsed mõjud ning see võib kauguks meie enda julgeolekule kujuneda. Euroopa Liit panustab omalt poolt ÜRO poolt juhitud jõupingutustesse olukord stabiliseerida. me otsustasime öö, kiiremini kaaluda ka enda Euroopa militaarkriisi, sõjalise militaar öö, kriisi haldamisoperatsiooni saatmist ning toetame äh, ÜRO äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni kaks tuhat seitsekümmend üks lõppkokkuvõtteks, tegemist oli positiivse tippkohtumiga, on äh, väga hea, et Euroopas on nüüd tulemas kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul ühtne järelevalvemehhanism. praeguse detsembrikuu ülemkogu vahel kavatseme nüüd keskenduda veel Majandus- ja Rahaliidu toestamisele kõige olulisem äh, meie jaoks praegu lühikeses perspektiivis on Euroopa, on euroalas konf-, äh, usaldusväärsuse taastamisele, suur tänu tähelepanu! aitäh ja nüüd komisjoni nimel härra Barroso, palun! president, ülemkogu president, lugupeetud parlamendiliikmed. eelmisel nädalal toimunud ülemkogu oli üks esimesi äh, kolmest tippkohtumisest, mis leiab aset käesoleval sügisel. selle eesmärk oli jõuda otsusteni, mis oluliselt mõjutavad nii lühiajalises perspektiivis stabiilsust kui ka meie pikaajalisi eesmärke eelkõige äh, me peame tagama äh, maigu, juunis kokku lepitud majanduskavas ja töökohtade leppetingimused. Äh, tegelikkus on see, et kriis jätkub ja väga paljudes liikmesriikides on majanduslangudes, tööpuudus on murettekitavalt kõrgel tasemel, äh, mis võib omakorda õõnestada sotsiaalset ühtekuuluvust ja ma olen valulikult teadlik sellest rasketes, raskest olukorrast, millesse on sattunud väga paljud Euroopa kodanikud seega majanduskasvu töökohtade leppe elluviimine näitab veelgi paremini meie poliitilist tahet, see tähendab õiglust ja võrdõigust, võrdsust. Äh, mõnedes liikmesriikides äh, teevad äh, kodanikud, annavad kodanikele suuri kohvreid, sest avalikus sektoris on väga suur võlg ja, ja ka üsna kahjus käitumine ka eras-, seetõttu me peame kodanikele pakkuma realistlikke ähm, perspektiivid selle kohta, et majanduskasv ja töökohad taastatakse ja et ühiskond nii palju ei kannata. komisjon on teinud väga palju ettepanekuid selleks, et äh, toestada majanduskasvu ja töökohtade äh, pakti, kuid tegelikkus on selline, et see sisaldab ka olulist investeeringupatekst sada kakskümmend miljardit eurot ei ole veel täiel määral rakendunud. mõningad edu on saavutatud, kuid äh, mitte piisavalt ma esitasin riigipeadele üksikasjaliku raporti selle kohta, milles on asi, kus on tõrked ja mis on järgmised sammud. ja nüüd on äh, viimane aeg äh, äh, selleks, et läbirääkimisraudadega esitatud ettepanekud ka tegelikkuseks muuta kui järgmise kahe kuu jooksul ei saavutata kokkulepet riskikapitali, raamatupidamisstandardite ja äh, kohtuvälise vaidluste lahendamise küsimuses on oluline, sest need on olulised ühtse turul äh, kasvu ja õigluse tagamiseks. riigihanke reform äh, maksustamine ja hoiuste tagamine, äh, ka mandaat kokkulepete sõlmimiseks kolmandate riikide, kutsekvalifikatsioonid e, e-allkiri me peame andma kõikides nendes valdkondades uue poliitilise tõuke. Äh, viimasel nädalal ma kutsusin üles valitsusi selleks, et nad annaksid endast parima, selleks, et majanduskasvu ja töökohtade lepe tegelikkus saaks iga samuti äh, meie võtame endale kohustused ja aitame kaasa selle aspektide äh, väljakujundamisel. see näitab kodanikele, et Euroopa sõnum majanduskasvu ja töökohtade tagamiseks on elujõuline kui me räägime töökohtadest, siis me, on selge, et ka finantssektor peab andma oma panuse majanduse taastamisse ja seetõttu ma igati tervitan äh, edusammuseid, mis on saavutatud Euroopa finantsmaksu sisseviimisel. Äh, pärast seda, kui positiivselt on reageerinud kümme liikmesriiki, siis täna pärastlõunal komisjon teeb ettepaneku nõukogu otsuse jaoks, millega äh, antakse luba tõhustatud koostööks, see saab olema esimeseks sammuks selles protsessis ja me samuti esitame tegevuskava võitluseks äh, maksupettuste ja maksuparadiiside vastu ja esitame selle aasta lõpuks. tahan teile ka kinnitada, et pärast tööhõivealase meetmete paketi vastuvõtmist äh, kavatseb komisjon aasta lõpuks käivitada tagatiste süsteemi, mis tähendab seda, et noored äh, et äh, nelja kuu jooksul äh, pärast seda, äh, kui nad lõpetavad oma ametliku hariduse, saavad kas praktikakoha või garanteeritud töökoha ja seda toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. me samuti loeme ka tugiraamistiku praktika loomiseks, et pakkuda noortele võimalusi ülemineku vahendi õppelt töökohale me peame vältima seda, et Euroopas tekiks nõnda-öelda kadunud põlvkond. lugupeetud parlamendi liikmed, me ei peaks mitte ainult poliitilist tahet eh, tegelisuses muutma majanduskasvu ja töökohtade leppe raames. on oluline, et käesoleva aasta lõpuks jõutakse kokkuleppele ka pangandusjärelevalve ühtse mehhanismi üle. see on eeltingimuseks pankade rekapitaliseerimiseks Euroopa stabiilsusmehhanismi vahenditest kui me saavutame kokkuleppe selles küsimuses, on Euroopa Liidul suur võimalus taastada usaldus ja tõestada oma võimekust langetada raskeid otsuseid kriisiaegadel ja välja saada ka stabiilsussõnumi. Äh, ärgem laskem sellel võimalusel käest ja olgem äh, selgesõnalised ühes küsimuses. selles küsimuses kokkuleppe saavutamine on oluliseks eeltingimuseks, kui me tahame siiski usaldusväärselt edasi süvendada meie raha ja majandusliitu. kui me räägime ühtsest järelevalvemehhanismist pankade jaoks Äh, kahjustamata praegu käimasolevat seadusloomeprotsessi. Euroopa Ülemkogu kinnitas üle mitmed võtmepõhimõtted, millest komisjon lähtus oma ettepanekus, sealhulgas ka olla nii avatud õiguslikult kui võimalik kõikidele nende liikmesriikidel, kes soovivad selles osaneda, nagu me oleme korduvalt öelnud me ei vaja Euroopas uusi lõhesid euroala ja mitte euroala riikide vahel. teiseks, äh, korralik aruandlus öö, äh, otsustamistasandil komisjoni jaoks, see tähendab seda ka parlamendi poole, säilitades võrdsed tingimused ja ühtse turu terviklikkus. see tähendab ka Euroopa Keskpangale ülesannete andmist äh, usaldatusnormanevide kontrollimise üle ja volitusi äh, kui mõni euroala pank rikub eeskirju ja teha, äh, hoida lahus rahapoliitika ja need järelevalvefunktsioonid. ja kõikides nendes küsimustes tahame teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga. ja oluline äh, element on see, et valitsusjuhid ja riigipead leidsid, et kokkuleppele tuleks jõuda käesoleva aasta lõpuks ja ma loodan, et valitsused peavad kinni sellest lubadusest, mille nad on kõrgel tasemel andnud. kuid ärgem, ärge unustagem, miks me tegutseme äh, me püüame reageerida kriisile ja seetõttu me peame murdma sellest negatiivsest seosest pankade võla ja riigivõla vahel ja seetõttu see on kiireloomuline küsimus, et komisjon ei esitanud ka omapoolse ettepaneku juuni ülemkogul. üldse järelevalvemehhanismi käivitamine saadab olulise sõnumi meie kodanikele, ka meie rahvusvahelistele partneritele ja investoritele. Euroopa Ülemkogus öeldi samuti, et on vaja kiiresti vastu võtta need sätted, mis on suunatud äh, Äh, riiklike kriisi lahendamise hoiuste tagamise raamistike harmoneerimiseks, lähtudes komisjoni ettepanekust pankade kriiside lahendamise ja äh, riiklike hoiuste tagamises kavade üle. Ehm, me tahame kiiresti eh, saada lõpuni ehm, panga eh, kapitalinõuete küsimusega ja kõikides nendes küsimustes on sellel kojal siin väga oluline roll mängida ning komisjon teeb lähikuudel teiega tõsist tööd selleks, et kiiresti edasi liikuda. lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, enne kui ma hakkan keskenduma eh, pikaajalistele EMU e elementile, tahaksin ma rääkida kaheteist õigusloomelisest paktist, paketist riiklike eelarvete koordineerimine on üks sammas meie kriisimeetmete äh, paketis ning äh, ma tahaksin öelda, et meie tahame fiskaalleppest nii palju elemente kui võimalik ühenduse meetodisse sisse viia. seda me ka äh, teeme selle kahese õigusloomelise paketiga. Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid on alustanud järelemõtlemisprotsessiga, kus hõlmatakse kõiki majandus- ja rahaliidu erinevaid aspekte, kaasa arvatud solidaarsust ja ma loodan, et me saame leppida kokku selles, et me kahes õigusloomelise paketiga edasi liigume, selleks, et saavutada majanduse rahaliidu eh, süvendamine. Eh, mis puudutab nüüd eh, neid majanduse rahaliidu süvendamise aspekte, siis riigipead ja valitsusjuhid analüüsisid süva-, sügavuti Euroopa Keskpanga ja Eurogrupi minu ja Euroopa Ülemkogu presidendi poolt ette valmistatud äh, vaheraporteid. Äh, härra Schulz tegi ka väga olulise panuse sellesse raportisse. ma olen äh, nüüd edasisest rääkides sellele kojale juba öelnud, et me tahame enne detsembrikuist ülemkogu õigeaegselt esitada nii-öelda mustandi sellest ähm, süvendatud majandus- ja rahandusliidust. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud ma tahaksin konkreetselt rääkida Ähm, äh, Majandus- ja Rahaliidu äh, fiskaalsuutlikkusest. nagu ma ütlesin äh, kõnes olukorrast Euroopa Liidus, siis selleks, et saavutada tulemusi, meil on vaja tõeliselt head majandusjuhtimist, mis käiks käsikäes üle-euroopalise fiskaalsuutlikkusega. Mm, see aitab meil saavutada tugevamat raamistikku võtmepoliitikate jaoks, eriti just majanduspoliitika valdkonnas Eurotsoonis, selleks selleks, et hoida ära tasakaalunihkeid selles valdkonnas on juba päris palju ära tehtud, näiteks kuues õigusloomelise paketi näol ja äh, riigispetsiifiliste soovituste näol äh, on vaja veel äh, tööd teha erinevate soovituste ja stiimulite kallal selleks, et majandus- ja rahaliit tõesti jätkusuutlikuks muuta. huvitav mõte selles kontekstis on see, et lepingulised suhted komisjoni ja liikmesriigide vahel saavad võimalikuks. sellised suhted saavad tagada selle, et äh, need riigispetsiifilised äh, raportid tõesti ka ellu rakenduksid, aga me peame äh, mõistma seda, et see ei ole seotud järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga, mille osas loodetavasti me jõuame kokkuleppele järgmistel nädalatel. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada seda koda suurte saavutuste eest kõikides nendes küsimustes. väga oluline on tagada see, et Euroopa Parlament oleks igas faasis kaasatud selles protsessis ähm, ja äh, me peame tagama suurema äh, vastutuse, me peame äh, vastutuse panema tasanditele, kus otsuseid langetatakse ja see on üks meie juhtpõhimõtetest, kui me räägime Rahandus- ja Majandusliidust. aga samal ajal me peame tagama selle, et rohkem demokraatiat tähendaks ka suuremat läbipaistvust ja mitte suuremat keerulisust. meil on praegusel hetkel niigi keeruline otsustustegemissüsteem Euroopa Liidus Eh, see tähendab seda, et Euroopa on eh, kodanikest kaugel ja kodanikele keeruline ajal, mil me peame tegelikult eh, teineteisele lähemale liikuma me peame seda olukorda muutma, me peame institutsionaalset ja äh, seadusandlikku raamistikku muutma ja seda äh, ühenduse aluslepingute alusel. me peame toetama Eurotsooni integratsiooni, mis äh, oleks meie ühise valuuta euro tugevdamise aluseks, me peame tagama konvergentsi olemasolevate ja tulevaste Eurotsooni liikmete vahel ja me peame austama nende poliitikate ühtsust, mis on kahekümne seitsme ja vastu kahekümne kaheksa liikmesriigi tasandil vastu võetud, eriti tuleb äh, austada siseturu ühtsust ja terviklikkust. lugupeetud äh, president, äh, parlamendisaadikud, meie ülesanded on selged, ärgem unustagem, et majanduskasvu paktile lisaks ja kahesele õigusloomelisele paketile lisaks on meil veel võimalusi, kuidas edasi liikuda, ma räägin esmajoones mitmeaastasest finantsraamistikust. ma tahan et need valitsused, kes pidevalt räägivad investeeringute vajalikkusest äh, majanduskasvu ja töökohtade loomiseks, et nemad ka äh, panustaksid omalt poolt Euroopa tasandi investeeringutesse, äh, see on väga oluline ähm, selleks, et saavutada edu oma poliitikates. tippkohtumisel oli meil võimalus saada välja ka väga oluline sõnum Kreeka küsimuses Äh, ma tervitan selle kohtumise järeldust ja seal me ütlesime, et me äh, eeldame, et äh, Kreeka jätkab oma reformidega selleks, et tagada programmi kiire ellurakendamine. see on vajalik selleks, et tagada see, et erasektori investeeringud oleks tagatud, et erasektor saaks arendada, see eh, tagab Kreekale majanduse arengu ja tema tuleviku Eurotsoonis. ma arvan, et ääretult oluline on see, et eh, valitsus peades sellist seisukohta on väljendanud, eh, me oleme öelnud, et me tahame, et Kreeka jääks Eurotsooni. ja lõpetuseks ülemkogul ar-, arutati ka välissuunalisi küsimusi ja suhteid meie strateegiliste partneritega, kaasa arvatud Hiinaga ja me rääkisime ka kaubandusküsimustest. ääretult oluline on see, et Euroopa kaitseks oma huvisid üleilmastuvas maailmas. aga äh, avatus on väga oluliseks elemendiks, kui me majanduskasvust räägime ja me ei tohi käest lasta äh, võimalusi edasisteks kaubanduse liberaliseerimisteks. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, väga tähtis on see, et ajal, mil paljud meie kodanikest kahtlevad selles, kas Euroopa Liit suudab äh, tema ees seisvate väljakutsetega toime tulla, et sellel ajal on Euroopa Liidule antud Nobeli rahupreemia, see saadab välja selge sõnumi selle kohta, et maailmal on vaja tugevamat Euroopa Liitu. Ähm, tegemist on väga suure auga mis preemia meile andis, mm, see austab seda liitu, mis kuuekümne aasta jooksul on saavutanud väga palju, aga see auhind tähendab äh, seda, et me oleme kohustatud äh, näitama igapäevast julgust üles, tegemaks õigeid otsuseid Äh, me äh, tahame majanduse ja rahandusliitu tugevdada, me tahame liikuda poliitilise liidu suunas ja selle kõige taustal tagagem see, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, Nobeli rahupreemia ei antud minevikku, vaid hoopis tulevikuprojektile. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, härra Barroso, ma avan nüüd arutelu ja fraktsioonide nimel saab kõigepealt sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Tool. härra parlamendi president, komisjoni president, nõukogu president, ma olen optimist, aga samal ajal ka realist. Äh, see põhineb sellel, et mis me oleme saavutanud faktidel äh, ja äh, kõigel sellel, mis me oleme viima, viimase kuuekümne aasta jooksul saavutanud. seetõttu on Euroopa Liidule antud äh, Nobeli rahupreemia tunnustus sellele, mida me oleme saavutanud kuuekümne aasta jooksul üheskoos. ja ma usun ühenduse meetodisse, Euroopasse, Euroopa Liidu lisaväärtusesse, tänu sellele äh, ühisele poliitikale, mis meil on, äh, tänu meie eelarvele, Euroopa investeeringutele, äh, mis lisavad meie majandusele igal aastal sadu miljardeid ja see ei ole sugugi pal-, vähe. meie poliitika aitab meil kindlasti majanduskasvu taastada ja selleks, et meie poliitika realiseeruks, on meil vaja ambitsioonikat eelarvet ja see tuleb põhjalikult läbi arutada ja seetõttu kutsun üles kõigi, kõiki võtma endale vastutus selleks, et meie plaanid realiseeruksid ja et me jõuaksime kokkuleppele aasta lõpuks, et me oleksime usaldusväärsed ka väljastpoolt vaadatuna. eelmisel nädalal oli tähtis etapp Euroopa Liidu majanduse jaoks, meie kriis on majanduskriis aga meie viga oli selles, et me ei võtnud oma kohustusi tõsiselt ja neid samu reegleid, mis me iseendale olime kehtestanud, seetõttu siin parlamendis äh, äh, oleme me nüüd välja mõelnud äh, majandushalduse paketi, aga seda tuleb nüüd hakata rakendama ja kahe õigusakti pakt, millest me räägime täna, peab realiseeruma ja ma usun, et me saavutame selle. kallid kolleegid üks õppetund kriisist oli see, et me teatud äh, sektoreid ei tohi välja jätta õigusloomest, näiteks pangandussektori. meie fraktsioon toetab nõukogu ettepanekut või ülemkogu ettepanekut pangandusjärelevalve suhtes äh, ja äh, seda sellepärast, et kas või ühe panga läbikukkumine mõjutab kogu süsteemi. me ei luba Mm, äh, suuri panku küll pankrotti minna, kuid ükski pank ei ole liiga väike, et tema üle järelevalvet ei tohiks teostada. kodanikel peab taastuma usaldus meie finantssüsteemi ning me tahame kõik teha endast, anda endast selleks, et tugevdada Euroopa Liitu, sest me usume, et Euroopa ongi lahendus. ühisturg on meie edulugu, aga selleks, et edulugu jätkuks, peame me jätkama oma tööd, me peame eh, valitsusjuhte ja riigipeasid üles kutsuma eh, andma endast parima ja seda kiirelt. me tahame lõpule viia ka digitaalse ühisturu, kui me seda ei tee, kaotame igal aastal käibes ühe miljardi eurot majanduskasv on meie valik, osad arvavad, et Euroopa Liitu peaks äh, vabakaubanduse arvelt vähendama, aga Euroopa Liit tähendab palju muud, äh, palju enamat. Euroopa eelkäijate jaoks oli Euroopa projekt, Euroopa Liidu eelkäijate jaoks oli Euroopa rahuprojekt, äh, majanduskasvu õitsengu projekt. meie töö tulevikus on tugevdada sotsiaalturumajandust, kaitsta inimõigusi ja eh, eh, viia meie väärtused üle Euroopa. ja härra president, kindlasti on vaja ja ma olen seda varem ka korranud, otsuseid võtta ja kui otsused võetakse, siis tuleb tunnistada ka neid vigu, mis on tehtud. halvim, mis kriisi ajal võib juhtuda, on jääda ootama uuteaeg tähendab miljardeid eurosid, mis mõjutab meie kodanikke. seetõttu enne aasta lõppu tuleb kokku leppida heas eelarves ja see aitab meie usaldusväärsust taastada nii Euroopa Liidu sees kui ka väljastpoolt vaadates andke siis meie detsembri plenaaristungiks või täiskogu istungiks üks tore kingitus meile, eelarve, tänan! Fraktion der Sozialisten und sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna härra Svoboda. suur tänu, härra president, äh, härra Van Rompuy, tahan alustada sellega, millega alustasite ka teie, nimelt äh, Euroopa Keskpanga küsimus ja sooline tasakaal esiteks, mis puudutab äh, härra Merši sisulisi avaldusi, siis ma ei ole teiega ühel nõul, ta valmistas mulle pettumuse, aga veelgi suurema pettumuse valmistasite täna teile, teie mulle. härra Van Rompuy, sellest ei piisa. me ei ole valmis siin mingeid äh, vabandusi aktsepteerima. meie arvasime, et on võimalik edasi minna, me ulatasime teile käe, ka parlamendi president ulatas teile käe, aga nüüd te ütlete soolise võrdõiguslikkuse kohta, et sellest ei piisa, me ei tahtnud, et te selgitaksite meile, milline on olukord, vaid me tahaksime teada, kuidas minna edasi ja seda te meile ei öelnud, nii et mul on väga kahju. nüüd aga ülemkogu ma arvan, et tulemus oli väga kehva, ma ei taha öelda, et see oli päris negatiivne, aga jällegi midagi selget sealt ei tulnud. kasvupakett me ei ole vaja kahekümne seitsmel või kahekümne kaheksandal me-, kaheksal mehel kokku tulla ja öelda, et see ei toimi veel, me teame seda ju nagunii. liikmesriigid pole midagi teinud, kuigi see on nende ülesanne ja probleemiks ei ole mitte kasvupakett. mul on väga kahju, et me ei saa täna rääkida selleks, miks komisjon ja nõukogu enamus ikka veel ei ole nõus sellega, mida Maailmapank on öelnud, et arvestused on valed, prognoosid on valed ja et poliitika on meid viinud majanduslangusesse kahjuks siin liberaalid, ECR-i ja paar fraktsiooni veel ei lasknud meil seda äh, arutelu päevakorda panna. meil on vaja poliitikat, mis ei viiks meid mitte majanduslangusesse, vaid poliitikat, mis toetaks majanduskasvu ja töökohtade loomist, seda ootame me nõukogult kas te tõesti ei ole aru saanud, et tööpuuduse suurenemine toob endaga kaasa skeptilisuse Euroopa suhtes? see on meie tänane probleem me võime siin igasuguseid proua Merkeli ja härra Schäuble äh, haisupomme äh, vaadata, aga sellest ei ole mitte mingit kasu, te võite siin küll teha supervoliniku ettepaneku, aga mitte midagi ei ole sellest kasu. Francois Hollande ütles, et meil on panganduse järelevalvet kohe või homme päev siin ei ole tegelikult Prantsusmaa ja Saksamaa vastandamise küsimusega, siin on erinevate kontseptsioonide küsimus. üks kontseptsioon ütleb, et institutsionaalsed küsimused on tähtsad, me mõtleme järele, võib-olla kutsume millalgi kogu konvendi, võib-olla teeme seda juba detsembrikuus, me mõtleme uue supervoliniku ametiku, ametikoha loomise peale, aga sotsiaalsete küsimustega te ei soovi tegeleda. Need probleemid Hispaanias ja Iirimaal pankade ja pankade taaskapitaliseerimisega, nende küsimustega te ei taha tegeleda. ma võin teile öelda, et Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ei jäta ei Iirimaad ega Hispaaniat üksi, me võitleme pangandusjärelevalvest, et see tuleks kiiresti ja mõistlike reeglitega, et meil on võimalik ESM-i kasutada pankade taaskapitaliseerimisega ja see viivitustaktika on see, mis meile ei meeldi. hakake nõu pidama, jah, otsekohe, aga me soovime ka kohe lahendust saada, sest me ei taha, et Hispaanias, Portugalis ja Iirimaal kriis veelgi süveneks ja et meil on veelgi rohkem tööpuuduseid, selli-, tööpu-, vabandust, töötuid sotsiaalsetest küsimustest ei rääkinud mitte midagi, härra Van Rompuy, meil on vaja seda viiendat sammast, viiendat sektorit sotsiaalsete küsimuste jaoks. see on hädavajalik me ei saa nõustuda sellega, et sotsiaalsed küsimused lihtsalt paari lausega läbi arutatakse ja kõrvale heidetakse. kui teie, härra Van Rompuy, ütlesite, et jah, me näeme, et meil on tegemist sotsiaalse laastustööga, aga me ei oota teilt, et te ütleksite, milline on olukord, vaid me ootame teilt, et te muudaksite asju, et te hakkate lõpuks võitlema sotsiaalsema Euroopa eest, sest see on teie ülesanne me oleme väga uhked selle Nobeli rahupreemia üle. jah, me oleme neid rinnasildega jaganud, sellepärast et meie fraktsioon on uhke selle preemia üle, kuid me ei ole tegelikult veel sotsiaalse rahu eest rahupreemiat ära teeninud. kui me selle eest Nobeli rahupreemia saaksime, alles siis võime me tõesti maha istuda ja öelda, et töö on hästi tehtud. ei, seda tööd ei ole siiamaani veel tehtud, nii et meil tuleb vastu võtta teistsuguseid meetmeid kui need, mis praegu, sest need viivad meid otse vastupidisesse. härra Cameron ja eelarve me peame ütlema härra Cameronile, ütlema, et eh, meil on ka vetoõigus, teil on küll eelarve osas vetoõigus, aga see eelarve võetakse siiski vastu nimelt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaoks, mitte kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaoks. mul on hea meel, et Cameron seda teeb, ta näitab, et teda ei huvita üldse Euroopa, ta soovib selliseid riike nagu Poola lihtsalt veelgi kaugemale lükata. me istume kõik ühel oksal ja kui härra Cameron ei taha, siis võtame kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ülejätte eelarvet otsuste aluseks. härra Kelehen, palun viige see sõnum ka härra Cameronini. Need asjad ei lähe enam niimoodi, kui järjest rohkem tõmmatakse ennast äh, eemale ja eemaldatakse Euroopast, äh, siis tuleb äh, mingil hetkel ka Ühendkuningriigil otsustada, kui te ei soovi olla Euroopaga ühe kaabu all, siis meiegi poolest võtke kaabu, lehvitage ja minge ära. Euroopa Liit peab otsustama nendes küsimustes ise ja sellest peaks ka härra Cameron aru saama, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, liberaalide fraktsiooni nimel härra Verhofstadt, palun. Uh, first... ja lugupeetud president, äh, kõigepealt ma tahaksin tervitada Pangandusliidu alast otsust, mille ülemkogus äh, vastu võeti, aga ma arvasin, et see juba tegelikult juunis võeti vastu, aga hea küll, Ähm, parem olgu meil ülemkogu, mis otsustab asju kaks korda, kui selline ülemkogu, mis äh, üldse midagi ei otsusta. igal juhul on mul hea meel näha, et äh, äh, ülemkogu on äh, lõpuks ometi nõus Euroopa Parlamendi ja komisjoni seisukohtadega, me ütlesime algusest peale, et äh, süsteem peab kohalduma kõikidele pankadele. ja tõesti, mm, tegemist oli absurdi mõttega, millega välja tuldi, nimelt äh, teostada järelevalvet ainult osade pankade üle. ja tahaksin rääkida ka ajakavast, nagu härra Sobotagi, ma tahaksin öelda, et mina ei ole nii positiivselt meelestatud kui minu kolleeg, sellepärast et see ajakava, mille osas kokku lepiti, on seotud millega? Äh, see on seotud Saksamaa valimiskalendriga ja mina usun, et äh, vastutustundetu on see, et meie peame ootama üheksa kuud enne, kui me saame hakata ellu rakendama midagi, äh, mille me tegelikult seadusandlusena peame aasta lõpuks heaks kiitma. mida me üheksa kuud siis ootama peame, me peame ootama lihtsalt sellepärast, et saada teada, millised on valimis äh, Äh, tulemused Saksamaal ja selline ongi valitsuste vaheline meetod, äh, kui iga kord peab ootama Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa valimisi, siis midagi muud teha ei saagi. teiseks äh, tahaksin rääkida sellest dokumendist, härra president ma arvan, et dokumentides on ära toodud palju häid mõtteid, on ka mõtteid, mis on natukene keerulised, nagu näiteks need individuaalsed lepingud või üksikud lepingud, minu arvates Euroopa Liit Eh, ei tohiks olla liit, eh, mis tugineb liikmesriikide institutsioonide vahelistele lepingutele, ei, me tahame ühiseid poliitikaid, me tahame siduvat seadusandlust. ja minu teine eh, as-, teine kommentaar selle dokumendi osas on võla ühiseks muutmine. härra Barroso, ma iga kuiselt äh, pöördun teie poole ja küsin, äh, milline on teie ettepanek võlalunastusfondi äh, koha pealt ja eurovõlakirja turu koha pealt, sellepärast et see on ainus viis, kuidas tagada see, et intressimäärad Euroopas langeks, võtkem näiteks Sloveenia. Sloveenia on riik, kus riigi võlakoorem on vähem kui kuuskümmend protsenti ja samal ajal on neil fiskaalpuudujääk umbes kolm protsenti ja kui palju nad täna intressi maksavad, kuus protsenti on nende intressimäär ja seda sellepärast, et nende turg on väike ja eh, mitte keegi ei ole huvitatud eh, Sloveenia võlakirjade ostmisest ja eurovõlakirja turg on ainus viis, kuidas seda probleemi lahendada mm, Siin te rääkisite kahes õigusloomelise pakti heakskiitmise vajadusest, Euroopa Parlamendi seisukoht on selge, kui võlanõustusfondi koha pealt mingit ettepanekut ei tehta, siis meie seda kahest eh, paketi heaks ei kiida. ja härra Schäuble on teinud sama ettepaneku, ta on öelnud, et mina tahan supervoliniku majandus- ja rahandusküsimustes ja isegi kui ma seda ettepanekut pooldan, ei ole mina selle poolt, kui kõigepealt ei tehta ettepanekuid võlalunastusfondi või eurovõlakirjaturu osas ehm, ja miks nii, seda sellepärast, et me teame, et see on ainus lahendus, kuidas seda kriisi lahendada. ja ehm, lõpetuseks midagi hoopis teistsugust, härra president, Süüriast ma arvan, et kätte on jõudnud aeg, et äh, ülemkogu midagi ette võtaks. Nobeli rahupreemia laureaat peab midagi tegema. me kõik teame, mida Süürias vaja on äh, me peame võimalikult kiiresti panema paika lennukeeluala selleks, et Assad ei saaks jätkata sellega, mida ta praegu teeb, et ta ei kasutaks enam oma õhujõude selleks, et omaenda rahvast äh, mõrvata Äh, see on olukord, mõjutab järjest rohkem Dresdenis toimunud igapäevased pommitamised ja kogu linn on varemetes ja mina leian, et skandaalne on see, et ei Ülemkogu ega teised Euroopa Liidu institutsioonid ei äh, võta enda kanda vastutust äh, koos rahvusvahelise kogukonnaga selle skandaali eest, aitäh! suur tänu, härra Verhofstadt! ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Harms, palun! lugupeetud härrad presidendid, kallid kolleegid, kõigepealt äh, räägiksin naistest Euroopa Liidus. palju õnne proua Redingule, ma arvan, et ta oma kvootide ettepanekuga on teinud ühe väga hea ettepaneku, kõi-, palju õnne ka kõikidele kolleegidele naisvolinikele komisjonis, ma arvan, et iga naisterahvas, kes tänapäeval Euroopa Liidus on saanud mõju ja võimu, peaks endale teadvustama, et ühelt poolt äh, seda seetõttu, et tal on vastav kvalifikatsioon, aga teiselt poolt ka seetõttu, et teised naised on välja töötanud ja läbi surunud meetmeid nagu kvootide süsteem ja seda informatsiooni peaksid äh, kõik äh, kolleegid, naisterahvad äh, komisjonis ka edastama ja levitama. ja ma ootan teilt, komisjoni president, et te nüüd lõpuks selle positiivse algatuse tõesti ka lõkkele lõõmama lööte ja proua volinikku toetate nüüd härra Mershi küsimus. mul on väga kahju, et just härra Mersh proua Redingu strateegia rataste vahele sattus. meie Roheliste fraktsioonil sellist lähenemist ei toetanud. härra Van Rompuy, võib-olla teile piisab sellest, et naiste tulevik Euroopa Keskpangas on äh, ette nähtud alates aastast kaks tuhat kaheksateist, meile see ei meeldi. meie soovime juba täna näha ühte naisterahvast keskpanga võimu keskmes ja me ei lase siin teil, meile mingeid tulevikulubadusi teha. daamid ja härrad, Nobeli rahupreemia seda on siin nii mööda minnes mainitud arutelus ja ma küsisin endalt, et kas ma olen asjadest täiesti valesti aru saanud. kui mina Euroopa põhjaosas seda uudist kuulsin, siis ma olin väga liigutatud, pisarateni liigutatud. mina Euroopas tegutseva poliitikuna tundsin, et tegemist on täiesti ootamatu armastuse avaldusega sellele suurele Euroopa projektile. ja otse loomulikult vaatasin ka hoopis teistsuguste ootustega siis ülemkogul toimuvat. see oli nagu tefloni pann mida seal siis täpselt juhtus, millal vaadati, tõmmati kopsud õhku täis ja vaadati, mis on tohtud, tehtud? Oslo Nobeli eh, žürii soovis, et Euroopa Liit korraks tõmbaks hinge ja vaataks, mis on tehtud, sest see tegelikult on selle preemia üheks osaks mõelda selle peale, mida oli võimalik üheskoos teha ja mida on võimalik tulevikus üheskoos teha. jah, tõesti, härra Van Rompuy, nüüd äh, pankade, pangaliidu osas anti meile rohkem aega, me võime seda endale lubada, sellepärast et Euroopa Keskpank Draghi juhatuse, nii nagu ka varem Trichet juhatusel, ostis endale aega. me nägime, et kriis on praegusel hetkel akuutsetel põhjustel jõudnud kroonilisse faasi, aga ärge nüüd liiga palju aega ka endale jätke ja ärge petke ennast, nii nagu te petsite oma kõnes. ma ei usu, et detsembri lõpus äh, mitte ainult Pangaliidul peaksid olema selged raamid paika pandud, vaid ka teistel raamistikel, mida siin pole veel ka mainitud, nimelt need kaksteist sammalt äh, tagatised äh, säästudele ja võimalus ka pankade tööd Euroopa Liidus lõpetada usaldusväärses, demokraatlikult kontrollitud äh, keskkonnas. nii et teil on tõesti veel palju tööd enne detsembri lõpu ees. ja siis see, mida ütles kolleeg Svoboda. härra Van Rompuy, te ütlesite, et kõik läheb paremaks. hästi. kas te võib-olla loete teistsuguseid statistikaid kui mina, aga siis oleks väga tore, kui te need statistikad ka mulle edastaksite. ma olen äh, Äh, Maailmapangalt ja ka IMF-ilt äh, saanud numbrid, mis näitavad, et äh, ainult agressiivse kärpepoliitikaga pole võimalik asju paremaks muuta. ei ole võimalik isegi mitte riigieelarveid defitsiidist välja tuua. kriisiriikides on puudujäägid suuremad ja majanduslangus ei ole mitte ainult kriisiriikides, vaid kogu Euroopa Liidus. meil on suurem tööpuudus, eriti palju töötuid on noorte hulgas ja ma arvan, et kui nüüd me teame, et IMF ütleb meile, et eelarved on võimalik äh, plussi viia ainult siis, kui majandus uuesti kasvama hakkab. see näitab, kui halb on olnud praegune kriisipoliitika majanduskasvu on võimalik ainult parema kasvupoliitikaga saavutada. mind tõesti huvitab nüüd see, mis ettepanekuid te teete. härra Tajani ja härra Oettingeri avaldused olid nagu ähvardus, et Euroopa kaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tundub, et selle olete teie täiesti kõrvale heitnud. meil on vaja jätkusuutlikku majanduskriisist väljatulemist äh, ma ei kujuta ette, et seda oleks võimalik teha härra Dožani ja härra Oettingi, Oettingeri epi-, lep-, ettepanekute kaudu. lõpetuseks äh, Holland ja Merkel ning nende vastuseis pärast ülemkogu küsiti, et kumb siis nüüd tegelikult võitis. kui teile nüüd tundub, et auhindade jagamine ei toimunud õiglaselt äh, ja Nobeli žürii ei otsustanud õigesti siis ma võin teile öelda, et Euroopa lõimimist peavad juhtima mõlemad nimetatud. proua Merkel peab astuma avalikkuse ette ja ütlema, miks me ainult selline paigal tampimine asja veelgi hullemaks teeb ja Hollande peab ütlema inimestele, miks ka Prantsusmaa peab osa oma suveräänsusest andma üle Brüsselile. aitäh! Bitte, Frau Sinclair, bitte proua Sinkler, palun. aitäh, härra president, mul on protseduuriline küsimus. kas me saame kõik kaks minutit rohkem rääkida, kui meil ette on nähtud? nii et õiglane oleks, tänan. järgmisena härra Kellenen ECR fraktsiooni nimel. Um... suur aitäh, härra president tõesti, ülemkogu tulemustes oli ka mõnda head, näiteks eh, liikmesriigid peavad avatud kaubandust arendama, bürokraatiat vähendama ja on otsustatud siis ka eh, mõned eh, lahendamata komisjoni ettepanekud tagasi võtta. kõik head asjad, loomulikult meie fraktsioon toetab teid, härra Barroso, minge edasi oma algatustega, aga kui me nüüd tuleme põhiteema juurde, eurokriis Äh, siis me näeme, et ülemkogu jällegi ei suutnud mitte midagi ära teha. Teie, härra Van Rompuy ja teie, härra Barroso, võtsite sõna ka juunis pärast eelmist ülemkogu ja rääkisite vajadusest tasakaalustada Euroopa Liitu vastutustundest ja äh, te ütlesite, et Euroopa Liit on taastumise suunas jälle kord paar sammu edasi teinud äh, Äh, aga milles on kokku leppinud põhiriigid ja millised on äh, need äh, väikesed sammud, mis on tehtud, ma arvan, et suured sammud on tehtud hoopis tagasi. ja kui me vaatame nüüd, mis siis toimus, siis me lihtsalt lasime võimaluse käest. keskpank lubas nüüd või keskpank oleks pidanud lubama äh, ja riigijuhtidel midagi ette võtta, aga seda ei toimunud, valiti küll ilusaid sõnu ja räägiti vastastikusest toetusest, kuid tegelikult lihtsalt korrati üle, mis, milles varem oli juba kokku lepitud. aga kuidas lepitada Vahemere Euroopat ja Põhja-Euroopat, me ei saa sellist patiseisu jätkata. ühest küljest räägitakse eelarve solidaarsusest ja teisest eh, küljest eh, nõutakse, et eh, kirjutataks muudkui tšekke teistele Ehm, ma arvan, et sellisel kombel ei ole meil mingit võimalust enne Saksamaa valimisi kriisi lahendada. Ehm, võtame ühe näite Äh, siin on ka sellest juttu olnud, kui Euroopa Liidule anti see kuulus äh, Nobeli rahupreemia, siis algas kohe tüli, kes sellele järele läheb, kes kõne peab, kes võtab sõna õhtusöögil ja siis ma hakkasin mõtlema kõigile nendele poliitilistele juhtidele ja organisatsioonidele, kes tegelikult olid ära teeninud selle äh, rahupreemia, näiteks kes olid meelekindlad Nõukogude Liidu vastu külma sõja all, ma räägin siin president Reaganist, äh, äh, Margaret Thatcherist, äh, Johannes Paulust teisest, Prantsusmaa presidendist de Gaulle'ist. Nad olid kõik poliitiliselt julged, meelekindlad, otsustavad, julgesid riskida vaadake, milline kontrast tänapäeva Euroopaga. otsuste tegemist lükatakse edasi, ajakava venitatakse, poliitilisi vajadusi eiratakse. Nobeli preemia anti Euroopa Liidule mitte sellepärast, et me tõhusalt suudame kriisiga tegeleda, vaid sellepärast, et me ei ole toime tulnud sellega. see ei olnud mingisugune õnnitlus Euroopa juhtidele, vaid see on heategevus Euroopale ei antud seda auhinda mitte sellepärast, et ta oli tubli, vaid sellepärast, et ta on vilets ja mahajäänu ja nüüd äh, kui te tõesti lugesite neid, äh, neid äh, avaldusi, mis tehti, siis unustagem see üksteise mustamine, mõelgem, milline on meie raske ülesanne, taastada Euroopa majandus, et see oleks konkurentsivõimeline, et Euroopa projekt saaks uue UH, hoo, tänan! suur tänu ja nüüd äh, QNGL fraktsiooni nimel proua Zimmer. lugupeetud härrased, tahaksin kõigepealt tänada Rebecca Harmsi, et ka majanduskomisjoni selle eest, et eile õhtul võeti vastu otsus äh, härra Merši mitte valida Keskpanga juhatusse. minu arvates oli tegemist väga õige otsusega, tegemist on sõnumiga, mida suure, mida toetab, äh, ma loodan vähemalt ka enamus Euroopa Parlamendist, sest täiesti valeks sõnumiks oleks see, et me selgitame endale, et äh, Euroopat peaksid edasi juhtima ka mehed ja siis me ütleksime, et kõik, mis Euroopa Liidus erinevates valdkondades tõstetakse, kõik see, mis on vajalik sotsiaalse ja piirkondliku kokkuhoiu tagamiseks, et seda teevad mehed. Nad teevad seda küll, aga nad ei tee seda alati õigesti. ja ka viimased ülemkogu tulemused Neid võib ühel käel üles lugeda. Öeldi, et lõpus astusid kaks võitjat mikrofonide ja kaamerate ette. Öeldi, et äh, mitte keegi ei kaotanud, aga kaotasid ju Euroopa kodanikud, inimesed Euroopas, sellepärast et jälle venitatakse, jälle ei mõeldud selle peale, et meil on vaja Euroopa poliitikat ümber vaadata. ja tulen kohe selle äh, tööhõive näite juurde, ei saa, te ei saa ju tõsiselt mõelda, et nõukogu oma järeldustes ütleb, et meil tuleb hakata programme kohandama tõukefondidega selleks, et äh, majanduskasvu ja stabiilsuspakti toetada. see ei saa ju olla võimalik, eriti kui kakskümmend viis protsenti eelarvest läheb EFSF-i ja nüüd äh, vaesusevastase võitluse platvorm, millelt vahendeid ära võetakse. tegemist on platvormiga, millega soovitakse vaesusest välja aidata sada kakskümmend miljonit inimest Euroopas ja siis te räägite, et äh, Euroopa Liit on ära teeninud Nobeli rahupreemia see nüüd küll tõsi olla ei saa, millised oleks pidanud olema ülemkogu tulemused? esiteks oleks pida-, peetud aru saama sellest, et kärpepoliitika ei too endaga kaasa majanduskasvu ja see, mida IMF saab teha, seda peaks ka Euroopa Liit juba ammu tegema. nimelt, et ühepoolne poliitika on sajad tuhanded inimesed lükanud vaesuse äärele meil ei ole vaja ebademokraatlikke fiskaalkokkuleppeid mis riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi õigusi õõnestab. meil on vaja solidaarsuspakti, solidaarsuspakti, mis arvestab äh, kõikide inimestega. meil on vaja jätkusuutlikku arengut, mida on võimalik saada ainult äh, heade töötingimuste ja õiglase ümberjagamisega ja vaadake jällegi Kreeka poole, järgmine ülekanne on kuussada miljonit eurot, mis on mõeldud ainult äh, eelarve võlgade tasumiseks. nii et kolmkümmend miljardit on ainult pankade jaoks ette nähtud, sama kehtib Portugali kohta. seitsmekümne kaheksast miljardist ainult kaheksa miljardit läksid tõesti eelarvesse. tegemist ei ole siin tasakaalus lähenemisega. sellist lähenemist tuleb muuta, seda me teilt nõuame ja ajakava pangandusliidu jaoks on tegelikult ainult äh, väikene osa, te peate lõpuks tunnistama, et meil tuleb siin praegusel hetkel riiklikult organiseeritud pankadest rääkida. Te ei räägi siin sellest, et Euroopa Keskpank peaks olema viimaseks päästeankruks või ka sellest rollist, mida investeerimispank võiks mängida. Te peate seda lähenemist muuta ja siis võib-olla saame tõesti ka rääkida sellest, kas Euroopa Liit on ka Nobeli rahupreemia tõeliselt ära teeninud. suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Farage. härra Van Rompuy, kui te siia eh, eh, tulite esmakordselt eh, Äh, rääkimaks väga äh, kallist kõnest, ütlesin mina, et teie hävitate demokraatia ja nüüd te olete oma tööd teinud, aga ma pean ütlema, et te olete isegi hullem olnud, kui ma arvasin. ma arvasin, et te räägite vaid Föderaal-Euroopast ja Föderaalliidust, aga näib, et iga avaldusega, mis te teete, äh, ütlete te, et te tahate riikide täielikku allutamist täielikult ebademokraatlikule struktuurile, mis baseerub Brüsselis. ma olen lugenud neid bailout'e ja muid ja ma ma näen, kui paanikas need inimesed on siin kojas, kartes eh, majanduslikku kokkukukkumist, aga Teie nägite neid bail-out võimalusena kontrolli haaramiseks, mõelgem kas või äh, sellele, kuidas Iirimaa täna kontrollitakse Kreekat, äh, troika tuleb äh, riiki, viiskümmend ametnikku veedavad mõned päevad riigis, uurivad olukorda ning ütlevad siis nukkpeaministritele seda, mida nad tohivad või ei tohi teha. ja ma näen, et siin inimesed on entusiastlikud selles osas, et Hispaania peaks ka bail-out'i kasutama, ka nemad peaksid seda kasutama selleks, et nemad see uue uue korra alla allutada. Itaalia ja härra Monti tahab, et tema enda riigi välja päästetakse, sest ja ma tsiteerin, tema kardab, et äh, parlamentaarne demokraatia võib Euroopa Liidu hukutada ja ma arvan, et äh, seetõttu on üsna selge see, et äh, teie järgmine faas puudutab neid, keda ei ole veel päästetud või bailout'i kasutatud ja nüüd te tahate neile anda tagatisi välja, eelarve tagatisi ja Te tahate endale võimu äh, lükata ümber riiklikke eelarveid, kui need on riikide parlamentide poolt juba heaks kiidetud. mina leian, et Eurotsoon on väga süngeks kohaks muutunud äh, sotsiaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt ja ma kardan, et need riigid, äh, kes sellesse vanglasse on sisse sattunud, peavad veel äh, seal aastaid veetma. ja selle kõige taustal on Euroopa Liit saanud Nobeli rahupreemia ja tõsi on see, et äh, alates neljakümne viiendast aastast ei ole Saksamaa äh, Prantsusmaale sisse tungnud, mänginud äh, äh, ma arvan, et oht ei ole tulnud Saksamaalt, vaid hoopis Venemaalt, me peaksime tänama hoopis NATO-t ja me peaksime tänama miljoneid Ameerika sõdureid, kes on Euroopa pinnal teeninud selleks, et rahu säilitada, aga sellest me ei kuule midagi, sest et me põlgame Ameerikat ja kõike seda, mille eest ta äh, seisab neonatsism on tõusuteel, tänavatel on Euroopas vägivaldsed demonstratsioonid ja ma arvan, et Nobeli rahupreemia devalveerib kogu meie organisatsiooni, aga halb ei ole see, et Briti arvamusuuringud on selged, suur enamus britte tahab sellest liidust nüüd loobuda ja eh, David Cameron on nüüd selle kesk, kel ta eh, teeskleb euroskeptitsismi, kui ta siin on, eh, ta kodus eh, teatab, et ta on saavutanud võite ma tahan teile öelda ühte asja, et Brit-, Suurbritannias on aset leidmas suur poliitiline to-, muudatus, sellepärast et ta on kaotamas väga, Cameron on kaotamas väga paljude valijate toetuse, suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Sinclair suur aitäh, lugupeetud äh, president, äh, taas kord oli meil tippkohtumine, kus lubati välja tulla äh, lahendustega, kuid seda ei tehtud mitte valitud eurokraadid ja pimestatud riigijuhid kasutavad finantskriisi selleks, et Euroopa Liidu integratsiooniga edasi minna. me maksame eurokraatide fantaasiast väga kõrget hinda, kas te ei ole oma eksimuselt midagi õppinud? president Barroso ja tema äh, jüngrid ei hooli tavainimestest. Äh, see viimane äh, voor on toimunud Kreeka kokkumise ar-, kokkukukkumise arvelt, seal on enesetappude määr tõusnud nelikümmend kaks protsenti. minu riike, mis on Eurotsoonist väljaspool, ei ole sellest kõigest suurt mõjutatud, aga see tegelikult puudutab ka London City võimalust areneda ja siin räägitakse pangandusliidust äh, äh, me peaksime uuesti pidama läbirääkimisi selleks, et saada pädevusi tagasi Euroopa Liidult, Cameron räägib äh, sellest pidevalt, aga tema sõnad näivad olevat tühjad ja meil on endiselt konservatiivide partei, kes räägib rangete sõnadega Euroopast, aga tegelikult on Cameroni midagi muud kui Saksa kantsleri puudle, puudliks. väga paljud Briti kodanikud tahavad referendumit äh, ja neid inimesi petab nende valitsus, ähm, ähm, kes võitlevad ähm, föderaalse Euroopa eest ja seetõttu äh, ma kutsun David Cameroni äh, üles võitlema meie riigi eest, me peame talle saatma välja selge sõnumi, meie nõuame referendumit. suur tänu ja nüüd äh, Rahvapartei fraktsioonist härra Kasuliides, poolteist minutit. suur aitäh härra president, alt üles lähenemisega järk-järgult nelja aasta jooksul on rahaliidu pusle äh, koos äh, pangaliiduga ja äh, panga järelevalvega jõudnud lõppfaasi, aga otsuste rakendamine on väga aeglane, ja äh, turud kahtlevad meis. Äh, mis on selles, kui äh, püüd-, palutakse kodanikel välja aidata pankasid, maksumaksjatel. olu-, oluline on pigem järelevalvemehhanismi loomine Euroopa Keskpanga tasandil see aitaks ka liikmesriikide äh, võlakoormat vähendada ja äh, isegi kui pankadel on praegu otsest äh, tuge vaja, tuleneb see lihtsalt uuest kapitalinõude vajadusest ja seetõttu peab uus mehhanism tegelikult kehtima ka ta-, retroaktiivselt ka nendele pankadele, kes praegusel hetkel on raskes olukorras. suur tänu, härra Kasuliidis ja nüüd härra Juan Nok. Merci, monsieur le president. suur aitäh, härra president, oktoobri ülemkogu äh, võttis vastu otsuste äh, äh, täideviimise kalendri, nende otsuste, mis võeti vastu juba juunis ja kahe tuhande neljateistkümnendast aastast juba peaks saama kuute tuhandet panka kontrollida ja jällegi kõik toimub maksumaksja arvel kodanikud, töötajad ei ole sugugi äh, mingid kurjategijad, kes peavad vastutama kriisi eest. Ah, äh, rahaahne äh, pangandussektor on tegelik süüdlane. nüüd öeldakse, et me oleme soovinud liiga palju sotsiaalset majandust. sotsiaalmajandus, see on see, mis teil, teie teekaardist puudub see puudutab demokraatiat ja sellepärast on, sellepärast, et see element puudub teie kaardilt, on kodanikud järjest euroskeptilisemaks muutunud. raha ja e, pangandusliitu ei ole võimalik ilma sotsiaalse kokkuleppeta saavutada. Euroopa Parlament peab kaasa lööma igal e, pool Euroopa poolaasta etapil e, peab saama arutada troikaga küsimusi ja peab ka stabiilsusfondi küsimustes saama kaasa rääkida. sellega peab kaasnema ka Euroopa eelarvepoliitika, nii nagu te ise rääkisite, kuid kuna majandusareng on äh, atsükliline, äh, peab leidma uusi vahendeid Euroopa Liidu meetodiga, et ähm, äh, vältida uusi läbikukkumisi. föderaalset üleminekut ei ole ilma sotsiaalse progressita võimalik saavutada ja teie, presidendid, peate kaasa lööma selles debatis, tänan suur tänu ja nüüd härra Desar-, proua Desarnes liberaalide fraktsioonist. suur aitäh, härra president, ma tahaksin härradele äh, Barrosole ja Van Rompuy'le öelda, et äh, ajastamisega on probleeme. Äh, vastupidiselt teistele ma ei arva, et kriis on meie selja taga, seetõttu meil on vaja homseks ja ülehomseks ettepanekuid, praegu on muidugi midagi tehtud, kõigepealt pangaliit me muidugi toetame seda kõik siin, aga küsimus on, kuidas see e, toimiks e, homme ja ülehomme, nii et e, panku saaks rekapitaliseerida, et ei, et, et ei kasvaks riikide võlg ja samal ajal on meil vaja ka solidaarsusmehhanismi, mis võlakirjaturu looks ja pangad mis on, eh, on raskustes, tegelikult nõuavad ju Euroopalt palju rohkem ja investeerimispoliitika. me peame juba praegu eh, avaliku sektori investeeringutele mõtlema, et homme midagi toimuma hakkaks. ja seda oleks pidanud tegema juba enne eh, majanduslangust. E, neljandaks, teie andsite mulle minuti ja kolmkümmend sekundit. nüüd Euroopa Liidu institutsioonidest ja nende võrdsusest EKP, keskpank. keskpankaga peab juba praegu tegelema, mitte mm, hiljem kunagi tuge, tulevikus ja me ei, eh, ei saa eh, siin ka unustada seda, et naistel on oma koht ka keskpangas, ühiskonnas just praegu tuleb kõik need küsimused lauale panna, ära otsustada, vastasel korral me kaotame lihtsalt Euroopa kodanike usalduse, tänan. suur tänu ja nüüd see ECR fraktsioonist härra Epping, palun lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin teid, härra Barroset ja härra Van Rompuyd äh, õnnitleda Nobeli rahupreemia eest. kuid äh, kahjuks ei saa ma õnnitleda härra Vidal Quadrast, selle parlamendi asepresidenti. Hispaania televisioonis ütles ta, et äh, Guardia Civil tuleks Kataloonias saada ja see märkus oli täiesti kohutav kataloonlased peaksid ise saama otsustada oma tuleviku üle, vaadakem kas või mida David Cameron teeb Šoti iseseisvuse referendumi osas, jah, ta on öelnud, et jah, et korraldagem referendumi aastal kaks tuhat neliteist, niimoodi tuleb tegutseda sellistes küsimustes, mitte sõjaväe, vaid äh, demokraatia abil. härra Vidal Cuadra saatis meile kirja seletamaks oma tegevusi ja see teeb asja veel hullemaks ja siin see kiri on. härra president, kui ma seda kirja lugesin, siis mulle jäi mulje, et äh, kindral Franco ise kirjutas selle, ta ütleb, et Katalani Kataloonia sõltumatuse püüe ei ole eh, mm, rahumeelne ega demokraatlik. Teie olete Nobeli rahupreemia laureaadid, mida te selle kõige koha peal teete? härra Schultz, mida teie selle kõige pealt teed, selle kõige koha pealt teete, siiani te ei ole suurt midagi teinud, te olete öelnud, et äh, härra Vidal Quadras on äh, avaldanud oma isiklikku arvamust äh, ja ta ei rääkinud asepresidendi funktsioonis, aga ta on ju kakskümmend neli tundi päevas, seitse päeva nädalas asepresident, kas pole nii, niisiis härra president, palun ärge põgenege reaalsuse eest, palun kutsuge oma asepresidenti üles selle koja ees vabandama selle eest, mida ta ütles ja vabandama kataloonlaste ees ja tagasi astuma, eh, tema ei ole väärt Nobeli rahupreemiat ja mina tahaksin öelda, et härra eh, Vidal Quadras Vergenza. suur tänu teie sõnavõttu ülemkogu kohta, peatuse siis kindlasti hiljem. ja nüüd härra Hatši Georgiev, palun. üks hetk, härra Hatši Georgiev, jah Teil on küsimus härra Epingule, jah, palun. pidaja. kallis kolleeg Te kasutasite selle vähese kõne ära, mis teil oli selleks, et äh, solvata Hispaaniat oma teadmatuse alusel. Te ei ole teadlik Hispaania põhiseadusest, sest kui te äh, seda teaksite, siis äh, te mõistaksite, et härra Vidal Cuadras on võtnud sõna vastavalt põhiseadusele ja lisaks sellele oli tegemist minu arvates tema isiklike arvamustega ja mina ei ole absoluutselt nõus sellega, mida te ütlesite. härra Epping, soovite te sellele vastata? Only... ainus asi, mida ma tahan öelda, härra president, on see, et äh, mina ei sekku Hispaania siseküsimustesse aga mina ei kiida heaks äh, selle parlamendi asepresidendi märkust, kus öeldakse, et äh, sõjavägi tuleks saata riigi äh, teatud mm, provintsi, piirkonda. me teame, milline on selle Hispaania sõjaväe ajalugu, niisiis teie teate seda isegi veel paremini kui mina, rääkigem demokraatiast ja laskem kataloonlastel ise oma saatuse üle otsustada. hästi, nüüd aga härra Hatši Georgiev, palun üks minut kallid kolleegid, siin räägiti väga mustadest tsooni, toonides ja ka härra Barroso ja härra Van Rompuy ütlesid, et olukord on väga halb, kuid mis me teeme nüüd pärast seda analüüsi? Te nõuate, et otsused võetakse vastu kiiresti, kuid otsused tulevad väga-väga aeglaselt, mõned meetmed isegi liiga hilja inimkonna ajaloos ei ole kunagi demokraat bürokraatiat kasutatud inimeste koormamiseks, rahvaste koormamiseks. siin räägiti sellest, et võeti vastu pankade finantseerimise otsus, aga siin ei ole öeldud seda, et küproslased ja hispaanlased peaksid seda koormust katma, siin räägitakse sellest, et eravõlgadest saavad riigisektori võlad. Teie jõudsite nüüd kokkuleppele, aga ülejäänud tulevikud on, ülejäänud otsused on lahtised. Te hakkate tegutsema alati alles siis, kui kõik on täiesti kokku kukkunud. nüüd kümneprotsendine omakapital pankadele, see on ettepanek, mis toob endaga kaasa selle, et pangad ei anna enam laenu. kuidas sellisest asjast üldse aru saada? suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel saab sõna proua Tsavela, palun. suur tänu mis puudutab äh, Nobeli rahupreemiat, siis mina tahan teile öelda, et härrased, kes te lähete seda auhinda vastu võtma, te võiksite ka tõesti Euroopa kodanike peale mõelda, sellepärast et nemad on äh, kiituse ära teeninud. Lõuna-Euroopa riikide kodanikel on väga raske vee peale jääda selle olukorra tõttu, milles nad praegu on. ja põhjaeurooplased äh, Põhja-Euroopa kodanikud on kodanikud, kes ikka veel solidaarsuse vaimus üritavad lõunat toetada. Need mõlemad kodanike rühmad võitlevad edasi Euroopa unistuse, Euroopa visiooni eest. härra president, me oleme praegusel hetkel rääkimas siin majanduskasvust ja töökohtade loomisest tõukefondide vahendeid ei tohi vähendada, sellepärast et need on vahendid, mis on mõeldud Lõuna-Euroopa jaoks ja mis on hädavajalikud majanduskasvu tagamiseks. suur tänu ja härra Möltser mitteühinenute nimel järgmisena. suur tänu, härra president, enne ülemkogu juba öeldi, et mitte mingeid otsuseid ei võeta vastu, vaid lihtsalt pannakse paika kurss juba see kursi paikapanemine praegusel hetkel jätkab seda tsentralistlikku tupikteed, mis on täielikult viinud Euroopa Liidu patiseisu. selle asemel, et pankrotiriikidele anda võimalus euroalast välja astuda, äh, hakati rääkima fiskaalkokkuleppest ja sellest, et Brüssel hakkab kontrollima riikide eelarveid. suurem järelevalve Eh, pankade jaoks on väga hea otsus, sellepärast et spekuleerimine tõi ju tegelikult endaga kaasa selle, et ühte panka teise järel tuleb maksumaksjate rahaga päästa. kuid pankade järelevalvega tegelikult ei ole võimalik eurokriisi lõpetada, sellepärast et praegusel hetkel on meil vaja valuutaliitu täielikult eh, ümber vaadata, selle asemel, et hädapidurit tõmmata hakati, hakatakse veelgi rohkem tsentraliseerima räägitakse ühisvõlakirjadest, mis on tegelikult ju äh, võlgade tagasipöördumatu liidu tasandile viimine. suur tänu ja nüüd Rahvapartei fraktsioonist härra Mauro, palun. suur tänu, president, komisjoni president kõnelejal kadus mikrofon ära. kolleegid Tool ja Barroso, äkki te oleksite nii kenad ja kuulaksite, mida härra Maurol on öeldud, nimelt ta tahtis teiega rääkida, ta kuulub ka teie partei perekonda, nii et äkki oleksite natukene viisakamad, palun. Ma... ma vabandan, härra president komisjoni president ma arvan, et asjad lähevad paremaks, aga pärast ülemkogu on jäänud mulje, et te olete tagasi läinud nende küsimuste juurde, mis meie arvates olid juba lahendatud. ja nüüd ma küsiksin, kas äh, äh, ühine, ühine järelevalvemehhanism, mis on muidugi hea, mis sellest edasi saab kuidas komisjon edasi hakkab tegutsema, mida teie ise teete selleks, et ähm, tõesti ähm, need plaanid äh, õigeaegselt realiseeruksid, liikmesriikide esindajad on öelnud, et aeg on raha. Äh, osad riigid muidugi sooviksid rohkem aega, aga kui äh, te määramata tähtajaks äh, asjad edasi lükkate, siis ähm, see, see ei ole poliitiline lahendus. ülemkogu järeldused on muidugi positiivsed, kuid äh, neil peab ka mingi kaal olema. ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist härra Gualtieri. suur aitäh, härra president presidendid ähm,. majandusliidule on vaja majandusjuhtimist, demokraatlikku juhtimist ja äh, ma võin öelda, et meie parlamendis äh, oleme aru saanud, et mingit lihtsat meetodit selle tagamiseks ei ole. demokraatliku legitiimsuse äh, tagamiseks tuleb arvestada ka parlamendiga ja e, meie e, e, öeldu on juba nüüd ka kajastunud ülemkogu järeldustes rohkem fiskaalühtsust selleks, et me saaksime tulevastele šokkidele vastu seista, aga fiskaalvõimekus äh, saab olla ainult üks osa meie eelarvest ja meie eelarve peab äh, olema rajatud omavahenditele, värsketele uutele omavahenditele, individuaalsed lepingud riike, riikidele ei ole tõhusad äh, ning äh, need viivad ainult asümmeetrilisele võimu jaotumisele, erinevustele, meie soovime äh, siduvaid majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke, parlamendi arvestamist kaasotsustusprotsessis, selline lähenemine vajab tulevikuvisiooni, palju auahnemaid plaane. ainult siis on võimalik demokraatlikult ja legitiimselt tegutseda, meil on vaja eh, majanduse toetamiseks ka sotsiaalset sammast, me peame ähm, kasinusmeetmetest üle saama, kasutama ära oma aluslepingute potentsiaali selleks, et majanduskasvu ja töökohti luua. ja teiseks, meie parlamendi liikmed peaksid saama ka kandideerida Euroopa Liidu institutsioonide tippkohtadele, nii et me saaksime kaasa aidata Euroopa ülesehitamisele. see on väga suur väljakutse, tänan. härra Prokk, kas te olete ära eksinud ja nüüd kolleeg Pools, palun. suur aitäh kui paljud tegelikult mõistavad, mida see ühtne järelevalve ja endaga kaasa toob, mulle näib, et et tegemist on äh, nii-öelda kerge pangandusliiduga, äh, ei taheta kohutusi, aga äh, nagu rahaliidu puhulgi tähendab selline kerge vorm liikmesriikide sidumist süsteemsete ähm, läbikukkumiste puhul. jah, me räägime sellest teoreetiliselt, aga kodanikud peavad seda teadma. selleks, et võla ühiseks muutmine ära hoida, on ära langenud ESM, Hispaania pankade päästmine ja mul tekib küsimus, et kuhu nüüd meil kiire on, kas te tahate head uudised läbi suruda enne, kui kodanikud seda mõistma hakkavad või enne, kui parlament parema tee leiab ja et sisulise tööga ei peakski tegelema. me teeme tööd hullumeelse ajakava põhjal ähm, me teeme väga kiiret tööd äh, seadusandluse vallas äh, ja tegelikult, kui me võtaksime endale paar kuud rohkem aega, suuks, suudaksime me tõelist edu saavutada. Eh, siin räägitakse väga palju pangandusliidust, aga kapitalinõuete neljandas direktiivis ma sellest midagi ei näe. Eh, kas Euroopa Keskpank eh, tahab selle kõigega lõppu teha, ma arvan, et me peaksime seda teadma ja juba enne, kui see ära tehakse. ja mis puudutab nüüd naisi Euroopa Keskpangas, meil on vaja rohkemat kui lihtsalt lubadusi ja juttu kõik lubadused naist, võrdsete, võrdõiguslikkuse tagamise puhul on ju täiesti läbi kukkunud. suur tänu ja nüüd proua Stassemit ühinenute nimel. suur aitäh, lugupeetud president Äh, tippkohtumise järeldused on järjekordne püüe avatud uksest sisse murda, äh, kaks tuhat kakskümmend ellurakendamine äh, ja nii edasi. me oleme seda kõike ka varem kuulnud ja te võite ette kujutada, mida ma tahan. me ei tohi pead liiva alla peita ja me ei tohi keelduda suurte probleemidega tegelemast, sest et vastasel korral lähevad asjad veel hullemaks me peame Äh, hindama oma äh, ühisvaluutat, me ei tohi kõike ainult Brüsselist juhtida, kodanikud ei taha, et Euroopa saaks järjest rohkem pädevusi, kõik siinolijad teavad seda, kui nad just pimedad ei ole me eh, tahame olla eh, demokraadid, me peame võtma ka sotsiaalseid eh, signaale väga tõsiselt. ma loodan, et te ka mõistate seda ja mõistate, et praegune tee ei ole õige tee edasiliikumiseks, sellepärast et vastasel korral me näeme järjest rohkem sotsiaalseid rahutusi ja suuremat tööpuudust. tegemist on poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult vale suunaga võimud tuleb tagasi anda, rohkem demokraatiat on see, kuidas me saame majanduskasvu tagada, aitäh. härra Oudi Rahvapartei fraktsioonist. aitäh, härra president, ülemkogu president, komisjoni president, protseduurilisest seisukohast kahetsen, et ähm, et me ei saa äh, sõna võtta esimeste konverentsil, et meil ei olnud ettevalmistavat arutelu ülemkoguks ja ähm, kui te nüüd olete nõus minuga, härra Van Rompuy, ähm, te oleksite pidanud ikkagi ju meiega äh, ette valmistama ülemkogu, nii et äh, ka meid kuulda võetaks. ma olen üsna pettunud selle ülemkogu tulemustes, väga vähe majanduskasvust, konkurentsivõimest peaaegu mitte midagi E, investeeringud infrastruktuuri, mis me oleme saanud siis teada pressist, nõustuti kalendris, e, mis puudutas pankasid. liikmesriikide Euroopa Liidu suhetest, nagu, e, nagu ma siin kuulsin, ma ei usu, et midagi hakkaks muutuma. Prantsusmaa Fioni vali-, valitsuse ajal tegi ettepanekuid ühiseid nõukoguid korraldada ja sooviti, et ka liikmesriikide nõudmisi võetaks kuuda, kuulda. Prantsusmaa on teinud ettepanekud pensioni ja, ja tööturureformiks, ma arvan, et me peaksime jälgima, millised reformid liikides toim-, riikides toimuvad. Seda võimaldab ka aluslepingu artikkel viiskümmend viis muide, endised kommunistlikud riigid on juba kaheksa aastat Euroopa Liidu liikmesriigid, aga eh, kuidas me oleme läbi viinud äh, palgareformi, me peame midagi tegema, et rahva usaldust ta-, taastada. härra Guerrero Salom Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, daamid ja härrad. selle ülemkogu puhul siiski paar edusammu tehti, kui nüüd päris aus olla, aga siiski tuleb ka tunnistada, et äh, need otsused ei olnud väga sügavad ja ja viivitusi on palju. kui me kiiremini edasi ei liigu, siis ei ole meil võimalik saavutada neid eesmärke, mis me oleme endale püstitanud. mõned otsused, mida siin korrati, on küll vastu võetud, aga kui neid nii aeglaselt rakendatakse ja kui alles nii hilja saab aru, mida sellega täpselt mõeldi ja kui äh, meil on nii suured tasakaalunihked äh, väga ränga äh, kärpepoliitika ja sotsiaalsete meetmete vahel, siis ei toimu mitte midagi, meil on toimunud pea kolmkümmend ülemkogu ja kõikide nende tulemused on peaaegu samasugused. maikuus kaks tuhat kümme toimus meil kärpeülemkogu ja juunis kaks tuhat kaksteist pidi olema ka majanduskasvu ülemkogu kärpimine on jäänud kärpimiseks, aga majanduskasvu ei paista mitte kuskilt, nii et tundub, et mingil hetkel oleme me oma mõistusega otsas väga tähtis on hakata asju kiiresti rakendama, neid otsuseid, mida varem on vastu võetud. kui aga lugeda viimase ülemkogu järeldusi, siis räägitakse siin järgmisest nädalast, järgmisest kuust, hakatakse tegelema selle ja sellega ja sada miljonit on ette nähtud siin äh, mittepoliitiliste programmide jaoks ei ole vastu võetud mitte ühtegi otsust sotsiaalse dialoogi kohta nii et nüüd on väga suur oht, et liikmesriigid ise peavad hakkama vaesusest äh, välja tulema, meil on vaja sotsiaalset raamistikku Euroopa Liidus, ainult niimoodi on meil võimalik Euroopa Liitu võrdõiguslikumaks muuta. suur tänu, järgmisena härra De Grandes Pascal, palun. suur tänu, härra president. on üks vana põhimõte, nimelt et äh, poliitilises raamistikus ehk et äh, lepingutest tuleb kinni pidada. Pacta sunt servanda on meetmeid, mis võeti vastu juunikuus juba, need otsused äh, on jäänud õhku rippuma, turud äh, natukene rahunesid, teatud otsused võeti positiivselt vastu, nii et meil on võimalik seda allakäiguspiraali peatada. vastu võeti meetmeid, millega luua tõeline majandus- ja rahaliit ja kaitsta meie ühisraha eurot. viimasel nädalal toimunud ülemkogu tõi endaga kaasa ka poliitilisi jooni. siin, nagu juba öeldi, võeti vastu otsus liikuda edasi pangandusliiduga. kakskümmend seitse liikmesriiki võtsid vastu ka otsuse teostada pangandusalast järelevalvet väga tähtis on ka see, et võeti vastu algatusi euroala kaitsmiseks, kuid tuleb olla väga kriitiline nende ühepoolsete tõlgenduste osas. ei ole vastuvõetav see, et tõlgendatakse erinevaid äh, otsuseid ja niimoodi tegelikult majandusministrite otsuseid õõnestatakse ja paljud punktid jäävad tähelepaneta. me räägime siin praegusel hetkel ühest pangandusjärelevalvest, mis peaks katma siis ka kõik erinevad äh, osad, meil on vaja ka säästude tagatist ja meil on vaja ka kriisi lahendamismehhanismi. see kõik on hädavajalik selleks, et välja töötada tõhusat pangandusliitu. suur tänu järgmisele Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, härra Pulmen. härra president, kallid kolleegid, ülemkogu ette või taha, ikka veel on Euroopa Liit majanduslanguses. meil on puudu majanduskasvu hoobadest, meil on puudu töökohtadest ja härra Barroso Teil on vaja uusi algatusi välja töötada veel oma ametiperioodi jooksul ja härra Van Rompuy, ka teil tuleb uusi meetmeid välja töötada oma ametiperioodi jooksul, muidu Euroopa Liit kriisist välja ei tule. isegi kui te siin korraldate ülepäeva ülemkogusid. Euroopa Liit on töötu ja härra Barroso, teil on meetmed kätes teil on võim-, härra Andor võiks need meetmed kätte võtta, komisjon võiks need meetmed pihku võtta miks me juba olemasoleva raames, majanduspoolaasta raames ei muuda kohustuslikuks liikmesriikidele seda, et nad otsekohe peavad hakkama vähendama noorte töötute hulka, et te paneksite paika kindla protsendi määra? me võime igasuguseid asju kohustuslikuks teha, aga mitte võitlust noorte tööpuuduse vastu. meie Euroopa Parlamendis ootame lõpuks, et te hakkaksite tegutsema meil on vaja rohkem pädevusi majanduspoliitika osas Euroopa Liidu tasandil, see on täiesti õige. kuid põhiliseks küsimuseks on see, kes reguleerib mida. iga kord, kui Saksamaa rahandusminister Schäuble tuleb meie ette, siis ta ütleb, et talle meeldiks, et oleks tugev rahandusvolinik, see on ju suurepärane, las härra Rehn hakkab aga pihta. härra Rehn, kes loodetavasti kuulab seda arutelu siin, härra Rehn, see on suurepärane ülesanne, te saate rohkem pädevusi, rohkem ülesandeid, aga siis tuleb ka selge kokkulepe sõlmida Teie tööt- äh, läb,, räägite läbi oma mandaadi üle Euroopa Parlamendiga ja teie elu muutub palju lihtsamaks, te ei pea helistama igasse pealinna ja küsima, mida nad parasjagu soovivad, teil ei ole vaja mingeid kahepoolseid lepinguid sõlmida inimestega, kes tegelikult üldse ei tea, millest räägitakse, ei, te räägite läbi mandaadi üle Euroopa Parlamendiga, Euroopas äh, on olemas meetmed ja mandaadid, me peame Euroopa Liitu toetama, meil ei ole vaja teistsugust Euroopat, meil ei ole vaja siin hakata mingeid juurdeehitisi tegema, meil on vaja lihtsalt institutsioone toetada, Euroopa Parlamenti toetada ja siis tuleme ka, ka kriisist välja härra Pullmann, me saadame härra Reinile teie kõne protokolli. härra Barroso võib-olla tegi ka märkmeid ja äkki saaksite talle öelda, et me oleme nii sõbralikud ja saadame härra Pullmanni kõne talle edasi. loodetavasti see huvitab teda vähemalt natukenegi. ja järgmisena proua Kall Pelts, palun suur tänu, lugupeetud härra president, tõsiasjad räägivad iseenda eest. Eurostat on selgelt öelnud, et me ei ole kriisiaegadel õigesti tegutsenud. sellegipoolest eelmise nädala ülemkogul ei võetud vastu mingeid otsuseid, lihtsalt pandi paika kurssi. on väga tähtis, et äh, uus pangandusjärelevalve oma tööd äh, viiks läbi vastavalt uutele lepingutele ja praegusele institutsionaalsele struktuurile. väga tähtis on ka see, et Euroopa Keskpanga pädevused pandakse täpsemalt paika. me oleme praegu väga palju aega tuulde lasknud, seetõttu ei tohi me nüüd lubada seda, et võtame vastu otsuseid, mis ei ole meie pädevuses ja niimoodi satuvad raskustesse need liikmesriigid, mis ei ole veel euroalas. me teame, et kriis ei tunne riigipiire ja seega on väga tähtis, et me kriisi ohjaksime ilma, et me mõtleksime piiride peale. euro, eurot on võimalik kaitsta ja säilitada ainult siis, kui me tegutseme ühel rinnal ja räägime ühel keelel. riigid, mis veel ei kuulu euroalasse, nende jaoks on täiesti vastuvõetamatu see, et pangandusjärelevalve puhul räägitakse mitmetasandilisest Euroopast. ma arvan, et kui me tõesti võtame vastu mitmetasandisele Euroopa, siis me ei ole mitte midagi õppinud. suur tänu ja proua Tšernaku järgmisena. suur tänu! meil on näha selget kurssi, me soovime, et kurss oleks pandud majanduskasvule ja uutele töökohtadele. kuid meil tuleb kasutada ka kõiki finantsvahendeid ja meetmeid, mis on meie käsutuses. väga tähtis on äh, avaliku sektori rahastamine üle vaadata. meil tuleb kaasata ka Euroopa Investeerimispank, see oleks tähtsaks sammuks just nende liikmesriikide jaoks, mis praegusel hetkel on kohanemisetapis. minu riigi kodanikud ja tegelikult ka teiste riikide kodanikud näevad, kui raske on kohanemine. inimestel peab olema mulje, et neil on võimalik ka sellest raskest olukorrast välja tulla, see puudutab eriti just pangandusjärelevalvet ja ka majandusliidu süvendamist. pangad ei ole tihti mitte osaks lahendusest, vaid osaks probleemist. härra president, siin räägiti ka natukene sellest, kas meil oleks vaja soolist võrdõiguslikkust ja kas sooline tasakaal on tagatud. ma arvan, et aitab siin tühjadest sõnadest, me peame hakkama lõpuks tegutsema. kuuskümmend aastat on möödunud tegelikult sellest ajast, mil me hakkasime nõudma soolist tasakaalu. stabiilsus, rahu, sotsiaalne võrdõiguslikkus ja majanduskasv on väga tähtsad selleks, et olla tõesti selle rahupreemiaga ära teeninud. suur tänu, proua Tšernako ja nüüd äh, proua Taisen, palun, Rahvaparteist. tänan, voorzitter, voorzitter suur aitäh, lugupeetud president, austatud presidendid, viimastel aastatel on astutud mitmeid samme selleks, et tegeleda olukorraga äh, on võetud äh, samme, mis on äh, tavapärased ja ka mittetavapärased, mis on lepingu raames ja sellest väljaspool, aga usaldust ei ole suudetud taastada, aga seda on vaja teha selleks, et majanduskliima luua, mis soodustaks majanduskasvu ja töökohtade loomist. struktuursed probleemid nõuavad ka struktuurseid lahendusi ja seda nii Euroopa Liidus kui kaugemal. me peame vaatama, milline on lõpp terviklik eh, majandus- ja rahaliidu eh, teekaart, eh, millest president Van Rompuy rääkis ja mille kallal teised presidendid koos temaga koostööd teevad. õppigem mineviku vigadest ja saavutagem sel korral nüüd edu. tegemist on olnud pikaajalise prot-, protsessiga, eelmisel nädalal ECOFIN-i komisjonis me hääletasime oma äh, raporti poolt, mis puudutas äh, teekaardi äh, osasid ja ähm, ma soovitaksin teile seda raportit, me räägime seal neljast alustajast, aga tegelikult on ka viies olemas, mis puudutab sotsiaalvaldkonda. kui Äh, pangandusliidust rääkida, siis ma arvan, et komisjoni teksti oleks võimalik parandada, aga äh, see ei tohi tähendada viivitusi, äh, selle aasta jooksul me peame edu saavutama ja seda on võimalik teha, kui kõik omalt poolt sellesse töösse panustavad. suur tänu, proua Tyson, härra Rangel, palun. suur tänu, lugupeetud president, austatud presidendid kõigepealt äh, pean ma ütlema, et ma tervitan ülemkogu tulemusi ja ma ütlen seda vaatamata sellele, et Äh, lõppotsused on lükatud ähm, liigagi kaugesse tulevikku, aga edusamme on siiski saavutatud. ma olen täiesti nõus härra Kassoliidisega ja ma tahaksin äh, ülemkogu presidendile esitada ühe küsimuse. Need riigid, äh, kes on silmitsi raskustega, on väga visalt ja tugevalt võidelnud selleks, et saavutada oma eesmärke võlgade küsimuses, võlgade probleemide lahendamise küsimuses, aga nad, neile ei ole vastu tuldud ja eh, siin on räägitud, eh, et Iirimaaga eh, tegeletakse kui erijuhtumiga, minu küsimus on selles, kas ülemkogul lepiti kokku midagi, mis kujutaks endast diskrimineerivat suhtumist erinevatesse riikidesse? suur tänu ja härra Roil! härra president, lugupeetud presidendid, meil on suured probleemid Euroopas ja me leppisime kohe alguses kokku, et kõigepealt äh, me oma rahaga käime säästlikumalt ümber liikmesriikides, et meil on vaja struktuurireforme ja et meil tuleb majanduskasvu toetada, me tegime seda kõike. ja tõsi on ka see, et asjad liiguvad aeglaselt, aga nad siiski liiguvad. ma vahel ei saa lihtsalt aru, miks te siin räägite nii suurelt ja ärevalt, nagu te hakkaksite praegusel hetkel siin ratast uuesti loovutama äh,, leiutama. härra Van Rompuy, mul on väga hea meel, et te siin räägite sellest süstemaatilisest jätkukindlast, järjekindlast äh, töötamisest, mitte et me igal nädalal töötaksime välja uue meetme, meetme igal nädalal uuesti loodaksime, vaid et me süstemaatiliselt töötaksime eesmärgi nimel. see lähenemine on õige, sest me näeme edusamme, küll aeglaselt, aga kindlalt. seetõttu tuleb tegutseda usaldusväärselt ja põhjalikult, mitte aga kiiresti seega meil on vaja süstemaatiliselt kontrollida, rakendada, e, mitte aga uusi ideid iga päev välja töötada. mul on väga hea meel selle üle, kuidas me praegu töötame ja mis puudutab pangandusjärelevalvet, siis ma arvan, et siin pole ka tähtis mitte see, mis kuupäeval see pangandusjärelevalve luuakse, vaid tähtis on see, et ta toimiks. me ise ju veel natukene aega tagasi pangandusjärelevalve asutusega võtsime ka väga toredaid otsuseid vastu ja tahtsime rohkemat, aga äkki seekord läheneksime asjale süstemaatilisemalt ehk vaataksime, et asjad tõesti toimiksid, mitte mis kuupäevast nad toimivad. ja seetõttu suur tänu selle süstemaatilise lähenemise, rahuliku lähenemise eest, minu arvates on see õige, sest lõppude lõpuks ei otsustata mitte selle üle, kes siin suuremaid sõnu tegi, vaid selle, võitjaks on ikkagi see, kellel on ka midagi ette näidata, suur tänu! sellega on arutelu lõppenud, me tuleme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde, mul on teile suur palve, lugupeetud daamid ja härrad me ei ole selle aruteluga jõudnud lõpule, meil on viis minutit vaba vooru, vaba mikrofoni vooru jaoks ja siin on väga pikk nimekiri kolleegidest, kes soovivad sõna saada. no juba tund aega tagasi on osad kolleegid märku andnud, et nad soovivad sõna saada, see näitab, kui spontaansed nad on ja ma teeksin nüüd ettepaneku, et äh, te istuksite kõigepealt maha. sest äh, pärast seda peavad ka härra Barroso ja härra Van Rompuy teile ka veel vastama ja ma võin teile öelda, et ka tribüünil olevate pealtvaatajate jaoks on täiesti vastuvõetamatu see, et ei need, kes siin räägivad, ega ka need, kelle poole pöördutakse, ei kuule mitte midagi, sellepärast et siin igalühel on mingi oma eraasi ajada. seepärast istuge palun maha oma koha peale muidu me lihtsalt ei jätka seda arutelu ma nüüd kohe, ma oleksin väga tänulik, kui saali teenindajad läheksid nende väikeste äh, diskussiooni pidavate rühmituste juurde ja paluks neil maha istuda, sest kahjuks ma ei oska kõiki keeli siin Euroopa Parlamendis. muidu ma ütleksin seda praegu hispaania keeles, sellepärast et osa Rahvapartei fraktsioonist siin peab Hispaania delegatsiooni koosolekut vahekäigus istuge maha. roheline fraktsioon, härra Albrecht, te võite istuda oma koha peal, et selle eest ei nõuta mitte senti raha. So, jetzt beginnen wir mit dem Catch the Eye Verfahren. jätkame nüüd vaba vooruga. kõigepealt jäi mulle silma proua Podimata. härra president viimane ülemkogu tõestas veelgi kord, ja jällegi, et meil on väga palju ja häid võimalusi uuesti äh, õigele teele saada, kuid kõigepealt tuleb meil siiski kriisist välja tulla. ja seetõttu on meil vaja kiiresti vastu võtta otsused, mis oleksid sotsiaalselt õiglased, arvestaksid demokraatiaga ja mida viidaks järjekindlalt ellu. härra komisjoni president, sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Komisjon võttis vastu ettepaneku tugevdatud koostöö kohta selleks, et äh, luua finantstehingumakse. see on ainus sotsiaalselt õiglane meede, mida meil on äh, praegusel hetkel välja käidud. ja ma arvan, et ka riiklikul Euroopa Liidu tasandil tuleb veel kord välja tuua ühte põhimõtet ja Kreeka puhul seda väga selgelt ka välja tõite. nimelt rakendamise puhul ei piisa mitte nendest äh, kohustustest, mida valitsusjuhid ja riigipead on vastu võtnud. poliitikat tuleb tõesti ellu raku-, rakendada liikmesriikides, muidu kodanikud ei näe edusamme ja ma arvan, et äh, valitsused peavad oma kohustustest kinni pidama. proua Jordan järgmisena. Zelo dobro se mi zdi, da je svet predstavil konkretne prioritete, kar je v tem ma leian, et on väga hea, et ülemkogu pani paika konkreetsed prioriteedid. see on praegusel hetkel väga tähtis. ma ütleksin veel paari sõnaga paar märkust selle kohta, mida kolleegid ei ole ütlenud. me peaksime ka teadusruumi panema prioriteediks Euroopa Liidus, sest see otsustati Ljubljana protsessi kaudu. meil on vaja suuremat äh, liikuvust ja paremaid tingimusi, samamoodi nagu ka võrdset palka võrdväärse töö eest. meil on vaja rohkem ära teha ka teadlaste jaoks eelarve puudujääk kolm protsenti on meil just äh, erainvesteeringute pärast. samal ajal aga siseturg on andnud meile võimalusi äh, jätkata eelarve läbirääkimiste puhul peaksime me arvestama ka sellega, et meil on vaja teatud vahendeid, me ei saa oma ülesandeid täita, kui meil ei ole vahendeid. peale selle tuleb meil võidelda pettuste vastu. mul on väga kahju, et järgmisel nädalal sõidab Iraani üks delegatsioon, minu arvates ei ole see väga õige lähenemine. aitäh, president. meie kodanikud tervitavad majanduskasvu otsuseid ülemkogult, kuid äh, kui me kaubavahetusest räägime, siis palju sellest on siiski sisekaubandus. Van Rompuy peaks liikmesriike üles kutsuma viimased barjäärid, kaubandustõkked kaotama, mida teha siis, et et tõesti liikmesriigid avaksid oma turud teenustele, et ära kasutada siseturu või ühisturu täielikku potentsiaali ja mida äh, teeb härra Barroso selleks, et regulatiivset koormust vähendada, millistest ettepanekutest me räägime, kui need, mis tagasi, kui me mõtleme nende peale, mis tagasi võeti, ärgem ärgem unustagem Indiat ja USA-d, kui me räägime Jaapanist. ja lõpuks äh, kodanikud äh, on rahul äh, selle rahastuga, mis puudutab digitaalmajandust, aga komisjon peab leidma ka vahendid selle rahastamiseks. aitäh, härra Futson, härra Van Dalen, palun voorzitter op de top is gesproken over het bankentoezicht en volgens de plannen. president ähm, tippkohtumisel räägiti pangajärelevalvest ja EKP äh, kavatsusest hakata järelevalvet teostama. aga ma arvan, et ähm, äh, me ei suuda kriisist väljuda, kui me ei tegele riikide võlgadega. osad liikmesriigid on paisutanud oma, oma äh, bilanssi lihtsalt laenude võtmisega. muidugi pangandusjärelevalve on äh, väga hea, aga äh, me peame äh, kahte eri asja jälgima. stabiilsus ja majanduskasvu pakt tuletab meile meelde, et midagi ei toimi ja pangajärelevalve ei ole hõbekuul, mis, mis aitab kõige vastu Iirimaa ja Kreeka mis on euro tulevik. tänan. nii, meil on veel kaks sõnavõtusoovijat, proua Kurmai. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, kõigepealt üks kommentaar Euroopa Keskpanga juhatuse liikme nimetamise koha pealt, nagu ähm, Äh, mm, proua Reding äh, tuleb välja oma ettepanekuga äh, naiste osakaalu kohta juhatustes, ma arvan, et see tähendab jällegi seda, et see näitab, et ilma konkreetsete lahendusteta me ei saavuta midagi, sooline võrdõiguslikkus on väga põhimõtteline küsimus, ma tervitan kümne liikmesriigi otsust viia sisse finantstehingusmaks Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on eh, selle nimel võidelnud juba pikka aega ja nüüd on eh, kätte jõudnud aeg see meetmetesse panna. ma tervitan ka eh, tulevase Iiri eesistuja plaane tegeleda selle noorte tagatisega. Teie ütlesite ise, härra president, et me peame hoidma ära selle, et põlvkond ei jääks unarusse. me peame rääkima majanduskasvust ja töökohtadest. Teie rääkida sellest ka, härra Barroso, aga ma tahaksin äh, teada, kuidas te saud-, tahate te selle saavutada ilma vajalike vahendust, vahendite ja ähm, instrumentideta, aitäh, suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Pahtšin, palun. suur aitäh, president Schulz, teile väga harva on minul midagi positiivselt öelda volinike kohta, aga täna on teistsugune päev. nädalavahetusel Ühendkuningriigis Sky Newsis kaubandusvolinik Ähm, härra de Gucht äh, ütles, et Ühendkuningriik suudab ilma Euroopata toime tulla, meie oleme seda juba aastaid väitnud. ma tahaksin äh, härra Barrosolt küsida, kui tema sõna võtab, kas ta on ka oma volinikuga nõus, aitäh! suur tänu ja viimasena saab sõna proua Komes. suur aitäh! Äh, kuidas on võimalik, et ülemkogu ei võtnud arvesse seda, mida IMF on öelnud säästumeetmete koha pealt ja äh, nüüd on see tipnenud majanduslangusega, äh, mille käes kannatavad otseselt Itaalia, Portugali, Kreeka ja teiste riikide äh, elanikud ja kaudsemalt kogu Euroopa. kuidas nüüd äh, ei äh, avada survet, avaldada survet Troikale ähm, tegutsemaks, võttes arvesse IMF-i vigusid äh, tegelikult äh, peaks need riigid saama rohkem aega ja paremaid intresse selleks, et nad saaksid kohalduda, kuidas volinik kuidas komisjon Äh, ütleb, et äh, et tuleb niimoodi säästumeetmeid kasutada, see toob kaasa kohutavaid tagajärgi kogu Euroopa Liidule, aitäh! sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud, paluksin, kallid daamid ja härrad, teil veel kord oma kohale istuda, daamid ja härrad, palun võtke istet lugupeetud daamid ja härrad, ka prantsuse keeles, palun võtke istet. proua Kurmai, äkki te oleksite nii kena ja istuksite nüüd maha, vaba mikrofoni voor on läbi. suur tänu ja nüüd saab kõigepealt sõna härra Barroso, et võtta sõna komisjoni nimel. suur aitäh, härra president, kõigepealt kui me räägime ülemkogu, ülemkogule antud hinnangust, siis äh, osad teist võib-olla panid tähele, et oma esialgses sõnavõtus mainisin ära äh, kolme tippkohtumist ja tegin seda meelega. viimane tippkohtumine oli oluline kinnitamaks varem võetud otsuseid reaalsus on selles, et äh, kahjuks kaheldi nendes otsustes kaheldi, kas mõned valitsused ikkagi suudavad täita oma võetud kohustusi. aga tegelikult kõige olulisematest küsimustest tehtud otsused jõuavad meieni hiljem, nimelt eh, Rahandus- ja Majandusliit eh, detsembris ja eh, mitmeaastane finantsraamistik loodetavasti novembris minu arvates oli kindlasti nimetatud äh, viimane ülemkogu samm edasi, kinnitades üle varem võetud äh, kohustusi. aga muidugi ei olnud see kõikehõlmav äh, vastus kõikidele Euroopa Liidus, Liidu ees seisvatele väljakutsetele. ja see on üsna õiglane hinnang, loomulikult me peame teadma ja endale aru andma, et me tegeleme väga tundlike küsimustega, eh, kus, eh, kusjuures liikmesriikide seisukohad on väga erinevad ja ma arvan, et eh, kõik Euroopa Liidu institutsioonid soovivad luua asjakohaseid tingimusi selleks, et jõuda konsensuseni. üks asi, millest kõik nõustusid, oli ühtne järelevalvemehhanism ja mm, laialdane üksmeel äh, valitses ka nende põhimõtete üle, äh, mille oli avaldanud Euroopa Komisjon ja vastu võtnud ka nõukogu, nimelt äh, ühine järelevalvemehhanism peab katma kõiki panku ja see mehhanism peab olema nii avatud kui võimalik ning sellest peaksid saama osaleda ka need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole Eurotsoonis, ja eh, kõige olulisem on see, et Euroopa Liit on valmis edasi liikuma, süvendama eh, rahandus- ja majandusliitu ning eh, avama ka tingimused pangajärelevalve kaudu pankade rekapitaliseerimiseks. Euroopa Parlamendi arvamused siin näiteks, ma tahaksin proua Tysonile öelda, et me tõesti sooviksime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks juba otsust vastu võtta, et pangajärelevalve teoks saaks. selleks, et eh, seda ettepanekut parendada, eh, on vaja eh, ka teie abi, sest me tahame, et järelevalve, nii nagu komisjoni ettepanekus seisis, hakkaks toimima kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. see puudutaks praeguseid panku, laieneks kõikidele euroala pankadele e, ja ka e, väljaspoolt euroala e, osaleda soovivatele pankadele. loomulikult ma nõustun kolleegiga, kes ütles, et otsuste tegemine on väga vajalik olukord on äh, väga pingeline ja ma ei, nõustun teiega, aga probleem on selles, et kõik liikmesriigid ei tunne seda vajadust või ei tunneta seda vajadust ühtemoodi. Äh, ja see puudutab ka nende erinevaid finantsolukordi, aga mina arvan, et meie vastuse usaldusväärsuse seisukohast oleme meie siiski hästi ette valmistunud äh, just ma räägin siin poliitilisest ja tehnilisest seisukohast, aga tõesti, otsused tuleb kiiremas korras vastu võtta. ja veel üks teema, mille, mida tõstatati, oli, oli sotsiaalpakt. kuidas äh, saaksime me otsuseid, juba äh, siin eelnimetatud otsuseid täiendada sotsiaalmõõtmega? sotsiaalpakt on juba Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias sees, ärgem unustagem ka, et meil on strateegia, mis äh, on kaasav ja ähm, makroökonoomne või makromajanduslik integratsioon on üks äh, põhiväljakutseid meie jaoks olnud, selle eesmärk on, et äh, ka äh, sotsiaalküsimused ja tööhõive oleks kajastatud meie uues raamistikus. sotsiaalaspekti tööhõive on ühe mündi kaks külge. paljud, kes täna sõna võtsid, rääkisid äh, vajadusest äh, luua ametikoht Euroopa äh, äh, rahandusministrile, aga võib-olla peaks meil olema ka majandusministri ametikoht. finantsstabiilsus peaks käsikäes käima jätkusuutliku majanduskasvuga, millel on ka sotsiaalmõõde. tööhõive ja sotsiaalne ühtsus äh, on olulise tähtsusega majanduskasvu jaoks ja meie sotsiaalse õigluse põhimõte. võrdsed võimalused peavad Euroopa ülesehituse alustalaks jääma, neid tuleb mõista kui meie tuleviku majanduse õitsengu ja kodanike heaolu eeltingimust. Need väärtused peavad olema kajastatud ka Euroopa majanduskasvu kavas kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses kavatsa, kavatseb eh, uue paketi, eh, kavatseb komisjon uue paketiga välja tul-, tulla, siin on räägitud sellest ka kui sotsiaalpaktist, tahaksin teile südamele panna, tõesti, me teeme kõik, mis meist oleneb, et meil oleksid Euroopa-ülesed vahendid ja meetmed, et majandus- ja sotsiaalmõõtmed aitaksid meil vastata praegusele majanduskriisile. ja nüüd, kui me tulevikust räägime ja äh, võlakoormuse jagamisest, siis äh, komisjon on seda varem ka öelnud, et ähm, üks asi on väga tähtis. ma ei nõustu nendega, kes ütlevad, et äh, meie oleme selle poolt, et eh, kaheõigusakti pakt on, on hea, eh, eelarvepoliitikat tuleks rohkem lõimida, eh, rohkem tuleks komisjoni pädevust tugevdada, ühenduse meetodiga ollakse nõus, aga samal ajal ei kiideta seda heaks enne, kui hüvitusfondi küsimus on lahendatud see on viga. kui te Euroopa edasimineku teete sõltuvaks ühe küsimusega, mis ei ole liikmesriikidelt ühtset heakskiitu saanud, siis te lihtsalt takistate majandusprogressi euroalal. mina annan teile tõsist nõu. toetage kõike, mis võimaldaks meil nii palju kui võimalik kas ühenduse meetodi või institutsioonide kaudu ellu viia kahe õigusakti pakt. ja veel üks küsimus, millest kõneldi. näiteks IMF, Rahvusvaheline Valuutafond, ma ei saa kõigega nõustuda. erinevalt mõnede euroskeptikute arvamusest ei ole praeguse kriisi juured euroalal. Euroopa majanduses on kriis, aga sellepärast, et liikmesriikide valitsused on liigselt võlgu võtnud. sellepärast, et mõned sektorid on vastutustundetult käitunud ja seda ka väljaspool Euroopat. Euroopa ei ole äh, probleemide põhjus, vaid probleemide ohver, aga me soovime lahenduse äh, osalised olla. see on asja mõte. täiesti äh, vastutustundetu oli võlgade paisutamine avalikus sektoris ja finantssektoris sa-, käituti samuti vastutustundetult ja probleem ei ole euros. härra Farage, teie oma koduriik ei ole Eurotsooni äh, liige, äh, kuid ikkagi peab ta samuti rakendama kasinusmeetmeid ja ka britid äh, peavad nüüd kannatama varem tehtud vigade tõttu ja ega euroala ei loonud Suurbritanniale probleeme. seega intellektuaalselt ja poliitiliselt on täiesti ebaaus teeselda, et euro on meie probleemide aluseks. Euroopa on probleemide lahenduseks. aga muidugi ilma äh, euroalast väljaspool olevate riikide to-, toetuseta ei ole võimalik äh, avalikku sektorit toetada, kriisist välja tul-, tulla. Euroopa on osa lahendusest ja nüüd peame me kõik tegema, mis suudame selleks, et euroala stabiliseerida ja luua majanduskasvu tingimused. aga milline peab majanduskasv olema? majanduskasv peab olema jätkusuutlik, kestlik, mitte nii nagu varem. majanduskasv äh, ei saa tuleneda vastutustundetust krediidi jagamisest, erasektoris, me peame jõudma sellise majanduskasvuni, mis on kestlik ja sellepärast eh, nii nagu Euroopa Komisjon, nii nagu Keskpank, nii nagu Rahvusvaheline Valuutafond, oleme kõik selle poolt, et, et tekiks fiskaalkonsolideerumine. Need liikmesriigid kellel on olemas marginaal sise, sisenõudluse arvelt majanduskasvu toetada, võivad ju seda teha. igaüks saab ise paika panna täpselt, mis nende eesmärgid on ja Euroopa Komisjon tegigi sellise ettepaneku. IMF toetas meid, Euroopa Komisjon pakkus välja Hispaaniale ja Portugalile võtta veel üks aasta aega selleks, et eelarvet konsolideerida. see ei olnud valuutafondi ettepanek, see tuli komisjonilt. Hispaania ja Portugali puhul soovitas komisjon pikendada aasta võrra tähtaega selleks, et eelarve defitsiiti korrigeerida. läbi vaadatud majanduskasvu pakt võimaldab seda. kui majandusolukord muutub halvemaks, kui eh, eeldati, ja on vaja struktuurimuutusi läbi viia, siis on võimalik nominaaldefitsiidi korrigeerimiseks ajapikendust anda. see ei ole automaatne. igal juhtumil tuleb asja arutada eraldi. Äh, ja proua Lagarde ütles ka, kui vaja äh, ja kui võimalik, tuleb seda teha. ja tõesti, institutsioonid, kes äh, olukorda osades liikmesriigid jälgivad, lähtuvadki sellest põhimõttest. Kreeka, Portugal, Iirimaa, äh, nende riikide puhul tuleb hinnata, äh, millised on ajapikenduse tagajärjed. kohandamispere, perioodi pikendamine võib aidata eelarve defitsiiti vähendada ja ähm, aitab nendel liikmesriikidel muidugi turule tagasi tulla, aga neil võib vaja minna täiendavat finantseerimist. otsused tehakse ju valitsuste poolt, aga komisjon teeb ettepanekud. lõppotsus kuulub ikkagi ju äh, valitsustele ja refinantseerimist võib vaja minna, see tähendab seda, et äh, programmiriikide puhul on võimalik äh, pikendada programmi, kuid ainult väga rangetel, äh, rangetel tingimustel, mis on seotud kõrge võlatasemega. ja samale järeldusele jõudis ka äh, Rahvusvaheline Valuutafond. Äh, tundub, et inimesed ei ole tähelepanu kõigele sellele piisavalt pööranud, aga mõned tõesti arvavad, et, et me peaksime fiskaaleesmärkide suhtes olema paindlikud. muide, see tähendab sedasama mõned arvavad, et Lõuna-Euroopa ei peaks olema euroalal, aga ma tahaksin teile öelda ja rõhutada veel kord, nii see ei ole. me peame tegema kõik selleks, et euroala integreerida, kui me aktsepteerime äh, Äh, fiskaalsete kohanduste puhul rohkem paindlikkust, me peame mõtlema ka, millised on selle tagajärjed, kas äh, äh, võlad on kestlikud, kas need riigid saavad turgudele tagasi tulla nii, et nad ise ükskord suudaksid ennast finantseerida, sellele tuleb mõelda. ja tahtsin tõesti sellega vastata nendele otsestele küsimustele, mis siin esitati, otsekohastele küsimustele, ma nõustun teiega, väga palju on veel vaja ära teha, aga ülemkogu oli siiski väga oluline koht, kus arutada avatud õhkkonnas, suhteliselt avatud õhkkonnas neid raskeid küsimusi. ma ei alahinda neid väljakutseid, mis meie ees seisavad, aga ma arvan, et hetkeni, kus ilmselt on turgudelt, tulevad survet vähem ja seetõttu loodaksin nüüd, et komisjon, parlament, kõik peaksid oma ajakavast kinni et üheskoos vastata e, e, euroala e, juhtimise küsimustele, vastasel korral ei ole võimalik usaldust taastada, taastada majanduskasvu ja tööhõivet. majanduskasv ja tööhõive peavad olema kestlikud. suur tänu! ja nüüd härra Van Rompuy härra president, kallid kolleegid. väga paljud sõnavõtjatest äh, nõudsid, et on vaja otsekohe tegutsema hakata. ja ma rääkisin teile äh, sellest, mida te kõik ise teate, äh, kõigest sellest, mis on viimase kahe-kolme aasta jooksul ära tehtud ja te isegi tunnistasite, et väga palju on tehtud, aga nüüd on vaja otsused äh, ellu viia ja need otsused, mis teie olete vastu võtnud ja uusi instrumente ei ole vaja. ise te ütlesite, enne äh, kui äh, olemasolevad meetmed ei ole rakendatud, ei ole vaja uusi instrumente. aga samas nõuti, et tuleb otsekohe tegutsema hakata. mis me tegime? see tegelikult oli täiesti üle mõistuse, kui me mõtleme, mis toimus aasta või kaks aastat tagasi. kui me mõtleme Majandus- ja Rahaliidu peale, siis äh, pean tunnistama, et me oleme kõik ju töötanud selle nimel, teie siin oma komisjonides, proua Dysoni raport oli muide suurepärane ja ise, teie ise konstateerisite, et eelarve konsolideerumis, kons-, konsolideerimise, pangaliidu, majandusliidu elluviimiseks on väga palju ära tehtud, kuid meil on veel palju rohkem teha. oleme midagi alahinnanud ja ma arvan, et ähm, me peame kõik endale tuhka pähe raputama, nii liikmesriigid kui ka institutsioonid, et me oleme alahinnanud eh, seda raskust, eh, selle kriisi sügavust, eh, mis on tabanud osasid liikmesriike. oleme alahinnanud konkurentsivõime langust ja võlakoormust ilmselt läheb meil palju rohkem aega asjade äh, paikapanemiseks, me ei suuda seda ühe hetkega saavutada saja kuuekümne protsendiline võlakoormus, äh, äh, eelarve defitsiit miinus viisteist protsenti, jooksev konto defitsiit on mõnes riigis miinus kümme protsenti me peame mõtlema sellele, et parandusmeetmed on ka karmusmeetmed, kasinusmeetmed. ja e, e, neid meetmeid ei ole mitte Euroopa Liit peale sundinud, vaid need tulenevad sellest, et liikmesriikide juhtimine on olnud vastutustundetu ja me ei ole reageerinud ei liikmesriigi tasandil ega kollektiivselt Euroopa Liidu tasandil, ei rea-, me ei reageerinud õigel ajal kasinusmeetmed ei ole ülevalt peale surutud, see oli lihtsalt vältimatu, täiesti vältimatu ja seda oleme alahinnanud, me, me oleme alahinnanud kriisi ulatust ja sügavust ja veel üks asi. me oleme väga palju ära teinud me oleme töötanud väga palju kahel viimasel kahel-kolmel aastal, aga töö ei ole veel lõppenud ja sellepärast on institutsioonide neli presidenti otsustanud äh, jätkuvalt edasi tegutseda, võtta uusi algatusi, tähtis on see, et ähm, me ei ole veel piisavat äh, finantsintegratsiooni saavutanud rahanduskriisi algusel, äh, aitasime välja kaks-kolm finantsinstitutsiooni, kuid ähm, siis äh, saime me seda vähema koordineerimisega teha, nüüd on äh, meil vaja palju rohkem jõude mobiliseerida ja tõesti äh, ühine finantsjärelevalve on siiski täiesti erakordne läbimurre ja me oleme need otsused ju üheskoos teinud. komisjon käis välja oma ettepaneku septembris ja ülemkogu andis ministritele nüüd äh, üldsuunised, teil äh, on pangandusliidu küsimused lahendada ja meil on kõigil väga tihe töökalender selleks, et aasta lõpul eesmärgini jõuda ja kui me räägime õigusloomelisest Äh, raamistikust, kui see on ära otsustatud, siis hakkab äh, käivitamise mehhanism nii-öelda operatiivne töö selleks, et tõesti äh, järelevalve teoks saaks, aga, aga muidugi meil on väga palju veel ära teha, enne kui see järelevalve toimima hakkaks. tegutseme samm sammu haavalt, aga väga tõsiselt, sest pangandus Äh, kui Euroopa Liidu äh, alustugi peab olema tugev. me oleme ju tegutsenud, me oleme mõelnud sellele, et meie tööl peab olema ka teatud kvaliteet ja kui te nüüd äh, arvate, et me oleme aeglaselt tegutsenud, siis just selle tõttu võttiski meil see töö aega ja võrreldes äh, varasema tehtuga oleme me ju täiesti äh, epohhi loovaid otsuseid teinud ja me tahame silmas pidada, et meie tähtaeg on detsember. daamid ja härrad, see töö on palju raskem, kui me oskame arvata, sest meil on six-pack, kuue õigusakti pakett, meil on kahe õigusakti pakt, äh, stabiilsuspakt, majanduskasvu pakt, äh, mõelge, mis on tehtud finantsabimehhanismidega, äh, kõikides nendes valdkondades on olulisi küsimusi ja, ja, ja nüüd oleme me jõudnud asjade tuumani, mis tegelikult puudutab suveräänsust ja solidaarsust meie töö peab olema kvaliteetne. teeme tasapisi oma tööd ja kinnitan teile, et meie tulevased debatid ei ole sugugi lihtsad ei nõukogus, ei ülemkogul, ei teistes äh, institutsioonides. mida rohkem me oleme saavutanud, seda raskem on meil mõelda, kuidas edasi minna nii, et me ei puudutaks teatud tabusid, mis puudutavad solidaarsust ja suveräänsust. oktoobrist detsembrini seisab meil ees raske töö ja me peame väga tõsiseid otsuseid tegema, mis puudutavad väga paljusid liikmesriike. me oleme rääkinud siin ka viiendast ehitusplokist, aga sotsiaaldimensioon see peab ju olema osa igast poliitikast. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia on valmis ja nii, nagu president Barroso ütles, meil on see viies eesmärk sinna integreeritud, võitlus vaesusega ja see ei olnud muide sugugi lihtne, osa liikmesriike olid täiesti vastu sellele, aga me oleme siiski selle mõtte Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiasse võtnud, majanduskasvu ja tööhõivepakt, mis see on? see on ju ka sotsiaalmõõde, mida veel sotsiaalsemat saab ära teha, kui luua töökohti nii raskes olukorras nagu praegu sotsiaaldimensiooni on näha igal pool, igal pool. ma rääkisin neljast alustalast või, või, või äh, vundamendi plokist, aga need puudutavad kõiki Euroopa Liidu poliitikaid. riigipead ja valitsusjuhid ei ole neid, äh, neid küsimusi, äh, neid ehitusblokke küsimuse alla seadnud ja sama puudutab ka sotsiaalmõõdet. sotsiaalmõõde on eh, igas vundamendi kivis. liikmesriigid peavad ju ka raskeid otsuseid eelarve kohta tegema. ma olen eelarveminister olnud väga pikka aega ja ma tean, et iga meedet tuleb kaaluda ka sotsiaalsest aspektist. meie poliitika äh, peab arvestama sotsiaalmõõtmega, see on äh, põhireegel, aga kui konkreetsemaks minna, siis muidugi on küsimused väga keerulised. igal juhul kinnitan teile, et nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil on sotsiaalne mõõde igal pool olemas. osad rääkisid ka, et tuleb nüüd tegutsema hakata majanduskasvu nimel, kallid kolleegid Äh, ega rahanduspoliitika ei ole sugugi piirav. mõelge, meie intressimäär on ju peaaegu negatiivne. Euroopa Keskpank on ju likviidsust võimaldanud tuhande miljardi euro ulatuses aasta lõpuks ja rahanduspoliitika ei ole sugugi äh, äh, majanduskasvu välistav. eelarvepoliitika kas me tahame jälle defitsiitseid kulutusi teha? no võib küll, aga me tahame eh, teha nii, et üleminek Portugalile ja Hispaaniale ja võimalik, et ka teistele lihtsam oleks. nüüd, kui me ei jätka eh, eh, eelarvedistsipliini kontrollimisega, siis kahjuks sa, saame siis turgudelt otsekoha otsekohe karistada eh, ja intressimäärad tõusevad. majanduskasvu ei saa luua lühemas perspektiivis ainult. ainus asi, mida tõesti tuleb kiirelt eh, ja, ja saab ja tuleb kiirelt teha, on kodanike usaldust taastada. ja veel, kui on midagi positiivset tehtud, siis tuleb selle üle ka uhkust tunda. aga kui ma nüüd vaatan eh, kümneaastaseid võlakirjade intresse eh, liikmesriikides ja Saksa intressimäärasid võrdluseks ja kui ma võrdlen praegust olukorda olukorraga halvimaga, mis kaheteistkümne kuu jooksul äh, tekkis, siis äh, ma näen, et eh, Portugalis, Hispaanias, Itaalias on eh, sadade protsendipunktide võrra olukord paranenud. Hispaania, kak-, vabandust, Belgia kakssada seitsekümmend punkti. ja kui te ütlete, et ei ole tulemusi, siis te ei saa ju seda tõsiselt mõelda. muidugi kõige kõige kallim õppetund on see, et me eh, tegime vigu minevikus ja ei ole seda tunnistanud, mina ei olnud ainus, kes vigu tegi, aga me tahame anda signaale turgudele, et me saa-, tahame eh, kriisist üle saada, tarbijad ja ettevõtted saavad julgust juurde omakorda ja see eh, aitab majanduskasvule kaasa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpul, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta algul on see küll tagasihoidlik, aga meie põhieesmärk on Eurotsooni vastu usalduse taastamine. ja seda tuleb kiirelt teha. näete, ülemkogul tehti tööd, pidades silmas kestlikkust, edasiminekut, samm sammu haaval, aga need otsused, mis tehti, on erakordsed ja meil on veel väga palju detsembrini ära teha, kuid loodan, et me jõuame teiega kokkuleppele mitmeaastases finantsraamistikus, kuid üks asi on kõ-, tähtis, äh, ilma selleta ei ole mingit kokkulepet, poliitiline tahe ja kompromissivalmidus kui tahet ei ole, poliitilist tahet ei ole, siis ei jõua me iial kokkuleppele. meie omalt poolt tahame teha kõik selleks, et nii, nagu ka eelmistel ülemkogudel, jõutakse ka järgmisel kompromissile, tänan. suur tänu, sellega on arutelu ammendunud ja me tuleme tänase päeva kõige tähtsama hetke juurde, nimelt äh, meie fotosessiooni juurde. mul paluti teile selgitada, kuidas see panoraamülesvõtte tegemine toimib. tegemist on panoraamülesvõtte kaameraga,